So, schönen guten Morgen alle. tere hommikust kõigile. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. ma tervitan teid kõiki südamest eh, siin meie tööhõivekomisjonis ja töötajate finantsosalus digitaalajastul on teemaks me oleme juba alustanud digitaliseerimise ja robotiseerimise ja tööhõive neli punkt null teemadega. nii et tegelikult on sama temaatikaga tegemist. eile toimus meil arutelu õiguslike aspektide üle, mis robotiseerimisel on, digitaal ja digitaliseerimisel on. ja sellega seoses muutus meie arutelu üha rohkem majanduslikuks, aga mitte ainult majanduslik ei ole see arutelu, vaid me peame rääkima ka eh, töötajate eh, õiguste kaitsmisest digitaalajastul. ja nüüd me oleme kutsunud nende teemade arutelule ka kolm eksperti. härra Demetriades on meil Kreekast, Eurofondist samuti professor Jens Lovitš on siin, tema on Saksamaalt Beadrina ülikoolist ja Ester Lynch on meil ETUK-ist äh, töötab siin Brüsselis, aga tegelikult on pärit Iirimaalt. nii et me tahame nüüd süvitsi neid teemasid käsitleda ja räägime, mis toimub. Äh, ma olen kindel, et igasuguseid äh, muidki küsimusi tõusetub äh, meil täna, aga me tahaksime jääda siiski teema juurde, mis on kuulamisel ja räägime töötajate finantsosalusest digiajastul. ilma pikema sissejuhatuseta ma palun, et meie eksperdid teeksid oma ettekanded ja ma annan igale ühele kümme minutit, ma saan aru, et see on tõeliselt keeruline ajast kinni pidada, aga me oleme siin kannatliku loomuga. ja see on teile lihtsalt orientatsiooniks kümme minutit. nüüd ekspertide ettekanded on olemas ka parlamendi veebilehel ja te leiate ka eh, publikatsioonid nendel teemadel siit ukse juurest saali sissepääsul. ja nii nagu ma esitlesin, selles järjekorras hakkamegi, kõigepealt saab sõna proua Demetriades, palun. ma tänan. suur tänu kutse eest siia avalikule kuulamisele, mille eest ma teile täna räägin ma lihtsalt äh, räägin teile andmetest, mis meil ülevaate käigus me saime, ülevaate me viisime läbi aastal kaks tuhat kolmteist, me äh, intervjueerisime kuut tuhandet äh, mänedžeri Euroopa asutustes ja nii ettevõtete ülevaatest ma räägin kui ka nendest muudest kvalitatiivsetest hinnangutest, analüüsidest, mis me oleme teinud kõigepealt, et mõisted oleksid õiged, millest me siis ikkagi räägime siin? me räägime finantstasustamisest ja hüvitamisest üldmõistena, aga me räägime põhipalgast, mida töötajad saavad, aga meil on ka varieeruv tasu ja meil on ka igasugused soodustused töötajatele. see varieeruv tasu, see on midagi, mida me kasutasime oma ülevaates see jaguneb eh, tulemustasuks, eh, samuti finantsosaluseks. mis puudutab nüüd soodustusi töötajatele, siis oma kvalitatiivses uuringus me oleme sellest rohkem rääkinud, et siia kuuluvad igasugused palgad, eh, mis on loonusena, mitterahalised ja igasugused ka täiendavad sotsiaalkindlustus mm, Äh, osamaksed, mida töötajad saavad, aga täna me räägime sellest keskmisest kategooriast ja eriti finantsosalusest. konkreetsemalt siis äh, aktsiaosalusest ja kasumi jaotuses osalemisest. mida see ettevõtete ülevaade meile andis, siin on andmed kokku võetud. Te näete siin kollast, sinist ja punast tulpa. roheline Äh, ütleb, et kõik need asutused äh, on siin ära toodud, kes mingil moel varieeruvat tasu ette nägid. punane on need, kellel on aktsiaosaluse kavad ja sinised on need, kus olid äh, kasumisjaotuses osalemise kavad. kuus kümnest asutusest kasutas mõnel viisil varieeruvat tasu vähemasti mõnede töötajate puhul. nüüd, mis puudutab kasumi jaotuse osalust, kolmkümmend protsenti ettevõtetest kasutasid seda, aga aktsiaosalust ainult viis protsenti ettevõtetest ja asutustest kasutasid. et te saaksite aimu öö, äh, ulatusest, äh, siis siin te näete, me tahtsime vaadata, kuidas väikesed, keskmise suurusega ja suured ettevõtted Eh, siin talitavad ja milliseid eh, tasusid nad maksavad ja te näete, et varieeruv tasu on väga levinud just suuremates. viis kuuest suurest firmast kasutab vähemasti ühte. aga me nägime ka, et eh, on ka ühesugune osalus kasumijaotuses on palju suurem kui aktsiaomand ehm, väga paljud ettevõtted kasutavad kasumijaotust ja suurtes ettevõtetes on rong, rohkem ka kasumijaotuses osalust. me vaatasime ka sektorit põhiselt ja siin te näete, et transpordisektoris on kõige vähem neid ettevõtteid, kes kasutavad eh, mingil vormis varieeruvat tasu, aga ka kasumi jaotuses osalemist ja aktsiaomandit. samas finantsteenuste sektor pakutab kõige rohkem eh, neid võimalusi. sektorites on erinevused väiksemad kui riigiti erinevused. me nägime eelmises tabelis seda, et riigid eh, talitavad väga erinevalt. mõnedes riikides on ettevõtted väga aktiivselt kasutama osaluskasumi jaotuses, teised jälle vähem. Need äh, arvud äh, siin näitavad teile äh, seda protsenti asutustest, mis kasutavad varieeruvat tasu, aga see ei tarvitse kohalduda kõikidele ettevõtte töötajatele ja mida me siis tegime, me kasutasime andmeid teistest ülevaadetest, nimelt Euroopa töötingimuste ülevaade aastast kaks tuhat viisteist. meil ei ole nüüd veel avalikustanud neid andmeid, aga selline allikas on olemas me intervjueerisime selle käigus kolmkümmend nelja tuhandet töötajat ja mida te näete siin kokku? Äh, mis tahes varieeruv tasu on kõige viimane rida. ja te näete, et nii paljud kasutavad mingis vormis varieeruvat tasu. mida see tähendab? see tähendab, et töötajate hulk, kes saavad mingit varieeruvat tasu, on väiksem kui nende ettevõtete hulk, kes väidavad, et nad kasutavad varieeruvat tasu see tähendab seda, et ainult väike osa töötajaid tegelikult seda varieeruvat tasu saavad. kõige öö, äh, populaarsem on kuueteist protsendiga tulemustasu ja äh, enamasti meeste puhul on nad täistööajaga töötajad. me analüüsisime ka kombinatsioone. me tahtsime vaadata, kuidas erinevaid varieeruva tasu vorme eri ettevõtetes kasutatakse ja viis rühma me lõime siin ja tabelis te näete, kuidas jaguneb eh, erinevates sektorites siin. Eh, roheline on finantsosalus seal keskel ja see on eh, see rühm, mis kasutab rohkem kasumiosalust ja aktsiaomandit. ma tõin välja selle finantsosaluse siin eraldi. me tahtsime vaadata ka nende rühmade tunnuseid. finantsosalus on meil täna teemaks ju. jah, ikka rohkem, rohkem kasutatakse kasumijaotuses osalust kui aktsiaomandit ja mõned riigid, mõned ettevõtted on palju aktiivsemad kasutama neid vorme, näiteks Soome, Prantsusmaa ja Rootsi ettevõtted. seal on kõige rohkem selliseid asutusi kes kasutavad finantsosalust. finantsteenused ja tööstus on just need, kus kõige aktiivsemad ollakse finantsosaluse pakkumisel. pooled ettevõtted ka tagavad täieliku koolituse ja siin ollakse ka altimad ka akumuleerima osalist tööaega ja siin on huvipakkuv veel see, et need ettevõtted, kes siin on toodud, ka äh, kasutavad äh, äh, autonoomseid äh, meeskondi kaheksakümne protsendi ulatuses. ja vähem meeskondi, kus jagab ülesandeid äh, juht äh, ja enamasti on tegemist ettevõttega, mis on väga heas finantsolukorras. Nende kavade pakkujad on ka finantsiliselt tugevad firmad. ja siis veel üks suur rühm, kes kasutab kõik teisi kavasid, aga ei kasuta samal määral öö, ähm, osalust kasumi jaotuses. me tegime ka kvalitatiivseid analüüse, vaatamas, mis toimub siis liikmesriigiti. ja me kasutasime ära siin liikmesriikides juba tehtud analüüsid, et lihtsalt saada täiendavat informatsiooni, vaadata, millised on õigusaktid liikmesriikides, kuidas on toimunud arengud ja te näete, et on finantsosalust äh, analüüsinud terved read riike, äh, et kasutatakse osalust kasumijaotuses näiteks neljakümne kolmel protsendil ettevõtetes Prantsusmaal, kolmteist protsenti Hollandis, Iirimaal seitseteist protsenti, samuti Saksamaal tehakse seda Saksamaal viimane uuring on aastast kaks tuhat üheksa, seal on öeldud et, et üheksa protsenti kasutab osalust kasumijaotuses Saksamaal ja kuuskümmend kuus protsenti töötajatest sai sellest kasu neil. E, aga jällegi kõiki neid kavasid kasutatakse rohkem, kasutavad rohkem mehed, siin on sooline erinevus täis, tööajaga töötavad ka rohkem mehed ja erasektoris kõrgema oskusega töötajad on ka rohkem mehed kui naised. nüüd finantsosalus. on riike, kus ei ole reguleeritud teisi, kus see on reguleeritud väga hästi, näiteks Iirimaal juba aastast kaheksakümmend kaks, äh, Soomes, äh, Saksamaal ja mujal on hästi reguleeritud see valdkond. on riike, kes julgustavad finantsosalust kasutama nagu Austria, Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Portugal, need on vaid mõned näited Eh, neil on õigusaktid juba olemas ja ka maksusoodustused on ette nähtud ja sotsiaalkindlustussoodustused, kui mingit finantsinstrumenti kasutatakse, kas väärtpaberit, aktsiaid, kasumijaotust ja me vaatasime ka sotsiaaldialoogi aspekti, suhteid sotsiaalpartneritega ja küsisime, kas finantsosalus on osa kollektiivlepingutest ja kas see üldse on võimalik. erinevatest liikmesriikidest selgus, et kõik sõltub äh, sellest, äh, millised kollektiivlepingud on ja milliseid kavasid kasutatakse, tuginedes liikmesriigi õigusaktidele. erinevates riikides on olukord erinev, siin ma räägin ainult Saksa BTA-st. Nad ütlevad, et nad on rahul töötajate hüvitamise kavadega, see hõlmab ka finants äh, Äh, äh, osalust ja sellisel juhul on maksudest vabastatud need summad. ja äh, see julgustab ka sellist ettevõtlusmõttelaadi, leidsid Saksa ametiühingud. aga arvatakse, et igasugused kavad ei tohi asendada põhitasu, vaid ikkagi peavad olema täiendavad. ja et peab olema garantii, et põhipalk ka ei puudutata, mingisugust ebavõrdsust ei tohi ka lubada, leiti. ja minu viimane slaid siin. me vaatame ka trende ja perspektiive. jah, majandussurutuse ajal on paljudes riikides need finantsosaluse kavad kahanenud, aga me oleme ekspertidelt küsinud, millised on trendid. me oleks eeldanud, et need kavad ehm, kahanevad, aga nüüd selgub, et nad on hakanud jälle toibuma ja taastuma ja mis puudutab digitaliseerimist, me teame, et digitaliseerimine mõjutab töökeskkonda ja e, me vaatame ka, kuidas see mõjutab finantsosalust, kui me aastal kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist uue uuringu läbi viime Eh, kindlasti on vaja digitaliseerimisel hoopis uut mõttelaadi ja ka eh, teistsugust eh, organisatsiooni, sest vanad käsu ja kontrolli hierarhilised struktuurid enam ei toimi ja on vaja oskustega andekaid inimesi, suhtlemisoskused on väga vajalikud meeskonnatöös ja me eeldame, et rohkem kasutatakse selliseid kavasid tulevikus, aga kindlasti on vaja uurida seda teemat edasi põhjalikumalt. meil on ka mõned meie äh, kirjutised online kättesaadavalt, te näete neid siin. koos meie teiste aruannetega on nad seal olemas, suur tänu! suur tänu! palun, professor Lovitš. Äh, ma tänan mina lähen üle inglise keelele, sest minu ettekanne on inglise keeles koostatud ja jätkan sellepärast inglise keeles. suur tänu kõigepealt kutse eest kõnelda teie kuulamisel. minu äh, ettekande pea, pealkiri on automatiseerimine ja kapitali kontsentreerumine, ebamugavustunne saalis või e-, elevant saalis Ehm, kõige sellega on seotud ka ehm, omandiküsimus, kes tulevikus on robotite ja nende masinate omanik, kes ehm, meie postindustriaalses ühiskonnas väärtusi loovad. kokkuvõtlikult võib öelda, et me tegelikult ei jookse võidu masinatega, vaid jookseme võidu masinatele ja seetõttu ongi vaja arutada, mida tähendab finantsosalus, sest eh, erinevates vormides võib see eh, mõjutada oman-, omanikutunnet, kaasomandit, eh, tootmises kasutatavate masinate omandit. The um, background for uh, my analysis minu analüüsi taustast nüüd. kõigepealt vaatame, milline on olnud dünaamika töö, töö turul, milline on äh, lisaväärtuse osa võrreldes palkade osadega. me oleme jälginud protsessi kolme aastakümne jooksul, me näeme, et töö kui sellise osakaal on vähenenud järk-järgult ja milline, äh, millised tegurid mõjutavad seda protsessi, miks on siis töö tähtsus vähenenud aja jooksul? räägitakse, et tegemist on globaliseerumisega, allhangetega, rahvusvahelistumisega. hiljuti on läbi viidud mitmeid uuringuid Eh, ja eh, nende tulemusi on ka võrreldud ja kombineeritud ja arvatakse et, et kaheksakümmend protsenti töö eh, osakaalu vähenemine on seotud produktiivsuse kasvuga ja samuti automatiseerimisega. see tähendab seda, et masinad vahetavad nii-öelda tavalise inimtööjõu välja ja milline on siis äh, automatiseerimise, informaatika ja robotite jaotumise mõju? mida nad mõjutavad? kõigepealt mõjutavad tööturgu. kes äh, äh siis, äh, kaotab, kes võidab, mõni saab töökoha, mõni kaotab töökoha. ja nüüd äh, tööturu ja, või vabandust, sissetuleku jaotumist ei arutata, aga info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on ka seda mõjutanud ja me oleme näinud, et hiljutised muutused äh, on suunatud just sellele, et inimtööd äh, välja vahetada. Äh, pinget tekitab muidugi kulude vähendamine või, või kokkuhoid, aga tegelikult Äh, Oxfordi majandusteadlased on hinnanud, et äh, peaaegu nelikümmend seitse protsenti erinevaid elukutseid äh, vahetatakse välja automatiseerimise poolt, automaatika poolt ja see puudutab eriti nii-öelda keskmist töötajat. Euroopa Parlament on juurikomisjoni raporti projektist tõstatanud selle küsimuse, rääkinud sotsiaalse kindlustussüsteemi elujõulisusest tulevikus, rääkinud potentsiaalsest ebavõrdsusest ühiskonnas, jõukuse jaotumisest ühiskonnas, ega automa-, automaatseadmed ei, ei tarbi midagi ja ei maksa ka makse ega sotsiaalmaksu siis vabaturuühiskonnas on väga tähtis koht äh, tootmisvahendite omandil, see äh, tegelikult äh, domineerib tööturgu ja seetõttu on kapital ja, ja ja omanditunne väga oluline. nüüd äh, Ehm, automatiseerimine tegelikult eelistab kõrgelt haritud töötajaid ja mitte väheharitud äh, töötajaid, aga kõige sellega on seotud ka, ka sissetuleku ebavõrdsus ja ma näitan veel ühte slaidi teile. ma ei taha üksikasjadesse lah-, laskuda, aga äh, oluline on äh, eristada tootlikkuse ja palk, palga kasvu teatud perioodil. me näeme, produktiivsus on siin meie graafikul tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendast aastast kahe tuhande kümnenda aastani tõusnud tohutult, aga äh, me näeme, et äh, kompensatsioon äh, töö eest ei ole nii kiirelt tõusnud. Neid ah, kahte asja tuleks tegelikult eraldi vaadelda või käsitleda ja siis äh, argumenteeritakse või väidetakse veel, et automatiseerimine äh, mitte ainult ei hävita töökohti, vaid ka aitab luua töökohti. tuleb äh, analüüsida, milline see suhe on. mina ütleksin nii ja muide tõendu, tõendusmaterjali on ka selle kohta, et et oluline on jälgida, et milliseid töökohti luuakse ja milliseid äh, kaotatakse. tuleb vaadelda, äh, milline on töökohtade kvaliteet ja millist äh, tulu nad töötajale annavad. tahaksin kasutada terminit reshoring, seda on, sellest hakati rääkima mõni aasta tagasi, see oli väga moodne termin, ekono-, Economist kirjutas sellest, see rääkis töökohtade tagasitoomisest, USA suurettevõtted viisid Hiinasse, Pakistani äh, madalapalgalistesse riikidesse oma töökohti ja nüüd äh, on hakatud neid töökohti tagasi tooma, aga kui aus olla, siis tegelikult päris nii ei ole läinud protsessi eesmärk oli ju kokkuhoid äh, ja kokkuhoidu äh, alguses äh, saavutati kusagil mujal, aga siis sa, saadi aru, et automatiseerimine annab palju suuremat kokkuhoidu USA-s kui mujal tootmine, saab kokku hoida veel transpordi pealt ja ähm, samas äh, masinatega tootmine USA-s annab rohkem tulu või on, annab suuremat kokkuhoidu, ütleksime nii, eh, kui odava tööjõuga Hiinast tootmine ja transpordile kulutamine. tegelikult eh, ei olegi küsimus mitte töökodest, vaid räägitakse kokkuhoiust, tootmiskulude kokkuhoiust ja eh, me ei saa lihtsustatult läheneda küsimusele, et kas tegemist on heade või halbade töökohtadega. homses maailmas ilmselt eh, tootlikkus su-, suureneb veelgi, eh, ka individuaaltöötaja töötunni tootlikkus suureneb, aga see tulu tuleb kuidagi jagada, sa-, samas ilmselt kapitalitulu teenivad ikkagi vähesed ja jällegi eh, me tahaksime rääkida eh, kapitali eh, kui omandi mm, te-, toodetud tulust, aga meie tahaksime, et ka töötajad saaksid tulu, kui nüüd masinate omamine oleks levinum, siis saaks töötajad kõik paremini tootlikkust suurendada ja suurendada oma vaba aega ning ka sissetulekut ja mina olen siis äh, välja mõelnud, kui ma võrdlesin neid protsesse, et äh, et äh, ka masinate ja kapitali omandi suurendamine Äh, suurendamist saab saavutada finantsosaluse suurendamisega. nüüd ma olen öelnud, ma tahaksin teile äh, tuua näiteid Ühendkuningriigist, Iirimaalt, USA-st, Äh, selle äh, finantsosaluse kohta, kus äh, töötaja võib olla osanik või ja võtta oma osaluse näiteks välja, kui ta pensionile läheb. aktsiaosalus ESOP e ulatus siin kaasomanik, omanduses või omanikuna töötavatest töötajate seas kolmeteist koma üheksa miljonini. ja mõned ettevõtted on lausa eh, sajaprotsendiliselt töötajate omanduses muidugi sellised ettevõtted on stabiilsed tööandjad, stabiilsemad tööandjad kui teised ettevõtted, aga nad maksavad ka rohkem makse minu kolleeg, kes enne sõna võttis, ta juba analüüsis seda olukorda ja nüüd teine väga oluline näide, mille ma tahaksin teile tuua ja komisjonis on seda ka arutatud, puudutab Sociedades Laboralest Hispaaniast. see on niisugune omamoodi koostöövorm. see on ka nagu aktsiaseltsi vorm enamusosalus on töötajatel sellises ettevõttes ja tähelepanuväärne on see, et sellised ettevõtted on Hispaanias on, olnud ja loodud juba üle kolmekümne aasta. Nad on väga edukad olnud eh, tööpakkumisel ja tööpakkumisel just eh, töötutele, aktiveerides töötuid eh, kindla summana välja makstud töö, töötu abiraha on midagi, mida võiks investeerida ja ja luua siis sellise ettevõtte Sociedades Laborales. nüüd sellised on sadu, neis töötab üle kuuekümne viie tuhande inimese Hispaanias ja viimane tähelepanek minu poolt. Nende Euroopa Komisjoni poolt tellitud pilootprojekti raames läbi viidud uuringute eh, kohta leiab materjale eh, justiitspeadirektoraadi kodulehelt, me oleme nüüd alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast neid uuringuid teinud ma kahjuks ei saa näidata oma viimast slaidi teile. aga äh, mina arvan, et äh, me peaksime olema avatumad äh, finantsosalusele ka automatiseerimise digitaal, digitaalmajanduse kontekstis. tänan. suur tänu, härra professor. nüüd Etup saab sõna. suur tänu, esimees mina olen Euroopa Liidu Ametiühingute Konföderatsioonis, nagu te teate, siis me esindame töötajaid ja nende ametiühinguid Euroopas. tegemist on väga õigeaegse ja tähendusliku aruteluga tehnoloogiad, millest me loeme internetist või ajalehtedest, mõjutavad tööd ja, ja see suureneb igapäevaselt. mõnede töötajate jaoks on tegemist positiivse mõjuga, mis lihtsustavad nende tööelu ja asendavad rasked ähm, ülesanded ja muudavad töö turvalisemaks ja suurendavad tootlikkust. aga teiste jaoks on oht, et mõju võib olla negatiivne inimeste väärikus, kus on üha rohkem jälgimist nende töös eh, ning ehm, julgeoleku küsimus, turvalisuse küsimus, kus robotid ei ole mitte enam eraldatud, vaid on töökeskkonnas, nende töömudeli muutumine ja loomulikult töökohtade eh, kadumine vanaaegne diskrimineerimine eh, võib taas esile kerkida, näiteks kui ma mõtlen iseenda kogemusele, siis LinkedIni leheküljel saime sõnumi Ester, kas sa tead, et suurettevõtted nagu Ryanair otsivad äh, selliseid äh, juriste nagu sina ja mind ehmatas see, et ma ei tea Ryanairist äh, väga palju, aga ma olen kindel, et nad ei otsi kedagi sellist, kes ametiühingute õiguste eest seisab igapäevaselt mõeldes sellele, kuidas olukorda parendada töötajate jaoks ja kuidas nende töötasu suurendada seega mind ehmatas see, ma loen kogu aeg seda, et ka juristid asendatakse äh, kunst äh, intelligentsiga, aga samas ehmatas mind see, mida oleks vaja programmeerida selleks, et minu tööd asendada äh, see süsteemi oleks vaja programmeerida see, et tegemist ei oleks kellelegi, kes kuuluks ametiühingusse, kes oleks nende õiguste eest seisnud ja mida veel võiks siis arvesse võtta. ja see on midagi, mida me hetkel veel ei mõista väga hästi, et kõik olemasolevad probleemid, mis töötajatel on, kas ligipääsetavus finantsosaluse või võitlemine soolise diskrimineerimise stereotüüpidega, kõik need ei ole kuhugi kadunud selles maailmas, pigem annab see uue võimaluse et tagada, et äh, selline äh, diskrimineerimine pigem kestab. töötajad, kes on kõige suuremas ohus, on need, keda juba diskrimineeritakse, kellel on juba praegu raske. aga meie analüüs on selline, et ei ole vältimatu, et äh, ne-, kindlasti tulevik peaks olema negatiivne, tehnoloogia progress ei pea kindlasti omama negatiivset mõju ükski töötaja ei peaks ajast maha jääma, aga selle tagamiseks peame, peate teie parlamendisaadikud tegema jõulisi soovitusi selleks, et vastu astuda sellele olukorrale. ma tahaksin rõhutada nelja valdkonda oma lühikeses ettekandes. esiteks, vaatamata sellele, kus Euroopas ja ja milline on ametiühingu äh, nägemus finantsosaluses, siis nad kõik ütlevad, et see ei tohi asendada palka, palk peab olema tagatud ja see peab puudutama kõiki töötajaid. ja see saabki olema suur küsimus, kuidas me seaduses tagame selle, et kõik need töötajad, ükskõik kus nad on, äh, kus nad panustavad äh, ja saaksid kasu äh, finantsosaluskavadest äh, kasumi jagamisel. see saab olema suur probleem, sest üha enam on meil selliseid innovatsiooni, kus äh, töötajaid kirjeldatakse äh, midagi muud kui töötajat ja tööandjat millegi muuna kui tööandjana. küsimus ei puuduta mitte ainult finantsosalust, aga ka kõiki teisi valdkondi. seda esiteks. milliseid soovitusi saame me teha selleks, et tagada et kõik töötajad äh, saaksid äh, kasu ligipääsetavusest äh, finantsosalus kavadele, ükskõik kuidas töötaja rolli on kirjeldatud. teine punkt minu poolt puudutab tootlikkuse suurendamist, mis tuleneb robootika või digitaliseerimise kasutamisest 3D programmeerimisest või äh, tehisintelligentsi kasutamisest. ma ei ole teiega eril meelel, aga ma loen murega seda mõtet, et tegemist on äh, robotite äh, töötajate vastu, kus see kirjeldus on vastandav. ma mõistan see, mida te ütlete, et töötajatel on äh, õigus osalusele robootika valdkonnas, aga siin ei saa tekkida sellist vastandamist tootlikkuse kirjeldamisel. tehnoloogia toimib ainult tänu töötajate oskustele, tänu töötajate panusele ettevõttesse. seega see küsimus, et meil on vaja töötajate palku tõsta, töötajad töötajate palk ei ole tootlikkusega sammu pidanud ja ma arvan, et töötajad äh, vihastavad, kui nad peavad, äh, kui väidetakse, et äh, tööviljakus on suurenenud tänu robootika kasutuselevõtule. see on täiesti perspektiivist väljas. töötajad peavad, on ära teeninud oma osa tootlikkuse suurenemisest ja see ei ole aset leidnud. meil on vaja Euroopa viia tagasi õigele teele. tahaksin teha positiivse ettepaneku ja ma arvan, et, et kindlasti võiks sellest olla suur kasu töötajatele. töökohtade hävitamine, uut äh, tüüpi äh, tasud annavad töötajatele võimaluse juurdepääsule hariduspuhkusele ja vajalikele maksetele paljudes liikmesriikidel selleks, et oleks võimalik tagada juurdepääs õppimisele ja mõtlen siin endale, naine, naine viiekümnendates, kui ma peaksin kaotama oma töö, ehm, kuhu ma suunduksin ja kindlasti oleks kasulik, kui viiekümnendates aastates oleks juurdepääs Äh, õppimise ja säästmise kavale võtta näiteks aasta selleks, et oskusi täiendada ja viia nad üle uude konteksti. seega ma arvan, et kõik seda tüüpi kavad on, on ära teeninud toetuse nii valitsusjuhtide kui parlamendisaadikute poolt selleks, et tagada, et inimestel oleks võimalus saada vajalik äh, väljaõppe, mida nad vajavad, aga paljud töötajad teavad, et nad vajavad seda, aga sellele juurdepääs on liiga keeruline. mitte ainult noortel, aga ka küpsetel inimestel. ja lõpetuseks äh, tõstatada teema ja paluda teie abi. arutatakse direktiivi äh, solventsuse küsimuses ja töötajad, kes kaotavad oma töö, kaotavad äh, tasu, aga samas, kui äh, tegemist on teist tüüpi tasustamisega, siis kaob ka see. ja kindlasti paluksin, et äh, kui te solventsuse seadust arutate, siis oleks tagatud vajalik kaitse töötajatele, kes finantsosaluse alu, asuluse, alusel tasu saavad. selleks, et ka nemad ei kaotaks pinda jalge alt, aitäh! suur tänu, proua Lynch, selle ettekande eest. ja nüüd saame kohe aega viitmata asuda arutama. koordinaatorid ja raportöörid nendel teemadel saavad esimesena sõna. alustame David Kaasast, Rahvapartei. ma tänan. kõigepealt ma eh, kiit-, õnnitlen Jutat kolleegi, kellel on täna sünnipäev. nii et kõigepealt see. ja teiseks tahan tänada meie ettekandjat selle, nende ettekannete eest. mul on kahju, et meid nii vähe siin täna hommikul on. see on andestamatu, me peaksime olema nii tähtsa teema arutelude puhul kõik kohal aga ma tahaksin suunata oma küsimuse kõigile kolmele. kas teie näete mingeid tõkkeid Euroopa Liidu õigusaktides, mis puudutavad finantsosalust ja piiriülest vaba liikumist Euroopa Liidus, kas te näete mingeid tõkkeid siin ja kas meie parlamendis saaksime aidata nende tõkete murdmisel? kui te leiate, et sellised on õigusaktides olemas. ma tänan. minu poolt samuti õnnetlused. Juta Steinruck. suur tänu nende õnnitluste eest sunnipäeva puhul. jah, digitaliseerimine on see teema, mis meid hoiab äh, väga aktiivselt ka tulevikus ja meil on vaja raamtingimused luua. ja me oleme jõudnud veendumusele, et äh, ühelt poolt toimub meil digitaliseerimine, aga teiselt poolt areneb edasi ka meie äh, tööturg. üha enam kasvab ka nende hulk, kes tegutsevad iseseisvalt ja ei oma mingeid sidemeid enam ettevõtetega. Äh, ja on ka neid, kes mitmes ettevõttes korraga töötavad. et kuidas kõigile sellele nüüd läheneda ja prognoosid näitavad, et üha suurenev digitaliseerumine muudab äh, töövõtjatele üha raskemaks äh, ka finantsosaluses olla ja konkreetsemalt me olime hiljuti meie uurimisinstituudis kaasas Lauternis kohal ja vaatasime seal ühte ettevõtet, kus töötajatel ei ole omaenda töövahendid, mida töös kasutada enam, vaid robotid teevad töö ära ja kuidas seda kõike mõõta ja kategoriseerida, mis seal toimub. ja pisut kõrvalekalduv teema, et kuidas ühiskond peaks kasu saama sellest produktiivsuse tootlikkuse tõusust, kui üha vähem ja vähem inimesi osaleb eh, ka finantsosaluses kaasa loob ja samuti tulu eh, jagamises üha vähem osaleb. proua McIntyre ECR-i nimel, palun uh,. Chairman, thank you. suur tänu. ma mõistan, et mul jäi väga palju kuulamata kuulmata ettekannetest, ma vabandan selle eest, aga ma pidin paraku mujal olema. olukord oli keeruline. jah, ma jagan David Kaasa seisukohta, et kahju, et meid siin nii vähe kohal on, aga jah, väiksed fraktsioonid on väga-väga ülekoormatud. see ja sellepärast see ei tähenda, et meid nii vähe siin on, et huvi puudub oleks. ma tulin ettekande lõpus, kus räägiti töökohtade ära tagasikolimisest. see on üks teema, mis mulle väga huvi pakub, mina oma koduriigis olen näinud mitmeid näiteid selle kohta, kus äh, asi ei ole enam selles, et robotid teevad nüüd ära töö, mis on tagasi tulnud, aga väga palju seondub see äh, sooviga tarneahelat lühendada. Äh, näiteks Land Roverite kogupanek minu valimisringkonnas ja äh, varem äh, seadmeid toodeti äh, Hiinas ja kokku pandi Hiinas, aga nüüd toimub kõik see meil kodumaal ja seda ei tee mitte masinaid, vaid töötajad. nii et minu arvates on see äh, lootustandev ja see tagasitulek ei, meil Ühendkuningriigis küll ei ole mingit pistmist sellel olnud robotiseerimisega, vaid ennekõike on ikkagi ka põhjuseks olnud oskused ja kvaliteet ja ka äh, see, et tarneahel on olemas koha peal. nii et ma tahaksin selle kohta teilt lähemalt kuulda. ja öö, äh, tahaks veel rääkida oma valimisringkonnas toimuvast äh, näidete varal. automatiseerimine äh, meie firmas on tegelikult suurendanud oluliselt töökohtade arvu, sest tootlikkus on tõusnud. meil Ühendkuningriigis on tootlikkusega olnud suuri probleeme, aga nüüd meie auto äh, tööstuse töötajad on oma tootlikkuselt Äh, tipus, eespool kõigist teistest töötajatest ja ma olen nõus äh, sellega, et tootlikkus ei kuulu robotitele, vaid ikkagi äh, töötajad on tootlikud. see on selline ühisasi. investeeringud on olukorda oluliselt muutnud, aga ma olen nõus sellega, et robot ei ole kaastöötaja, ikkagi ta on masin, töövahend, mida töötaja kasutab. ja mul on suur heameel selle üle, et te ka selle välja ütlesite. ja võib-olla kuule, kuulaks veel tootlikkuse kohta lähemalt teilt. ja see töökohta tagasitulek, selle kohta ka lähemalt. So, jetzt wäre Mariann Harkin, Renate Veber tema asemel. Äh, tänan, minagi tänan meie kolme külalist ettekannete eest, need olid väga huvipakkuvad. ja ma arvan, et selle kuulamise ajastus on ka väga hea. eile me rääkisime äh, tsiviilõigusnormidest robootika kohta ja ka tehisintellekti teemadel Eh, jah, meil ongi vaja selliseid ajurünnakuid korralda neil teemadel, sest eh, tegemist on eh, avaliku poliitikuga, poliitikaga, mis on suunatud lühiajalistele ja keskpikkadele eesmärkidele. professor Lovitš ütleb, et siin ruumis on suur elevant, ma arvan, et pikemas perspektiivis saab meil tegemist olema Godzillaga sest me ei tea, millised tagajärjed on sellel eh, kõigel viiekümne aasta pärast. jah, minagi eh, lugesin uudistest, et eh, advokaat hakatakse asendama robotitega, mm, isegi võib-olla poliitikuid, kes teab. meil on vaja koostada õigusakte äh, lühemas perspektiivis ja keskpikas perspektiivis ja ma arvan, et tasub seejuures siis piirduda teatud küsimustega. mina toetan väga finantsosalust töötajatele. ma arvan, et see on õige vastus meie aegadel. aga kui ma vaatan, kuidas on automatiseerimine töökeskkonna muutnud, siis tekib mul terve rida küsimusi. et ärgem rääkigem tõesti enam eh, klassikalisest finantsosalusest, vaid eh, roboti omanda, omamisest, mida jagatakse töövõtjatega aga selge see, et kõik see ei toimu kõikjal maailmas, ikkagi kõige arenenumates ühiskondades äh, saab see toimuda. aga ma küll ei kujuta ette, et mõnes riigis, kus on väga-väga palju töötajaid, kes saavad kasumit sellest, et nad Äh, on osanikud robotites, aga mida nad hakkavad siis tegema, kuskil pargis malet mängima või mis? aga tööl on ju ka sotsiaalne väärtus, inimesed peavad saama tööl käia ja suhelda. seegi on üks aspekt, mida kaaluda. me ei saa siin mingeid piire seada, neid protsesse peatada, aga peame mõtlema tulem-, tuleviku peale. ja nagu professor Lovitš ütles, robotid ei tarbi, inimesed tarbivad, aga selleks on neil vaja raha. ja äh, automatiseerimine äh,, jah, robotid on küll töövahendid, instrumendid, aga nad hakkavad asendama töötajaid ja tootlikkus selle tagajärjel tõuseb, aga kui inimestel on käsutada äh, vähem raha ja tööpuudus kasvab, kui paigutatakse üks vabrik ühest riigist teise automatiseerimise tõttu, kulud on väiksemad, aga see tähendab ka seda, et vähem raha on töötajatel tarbimiseks. kas see on nüüd mingi nõiaring? võib-olla ma ei ole väga tugev makromajanduses ja ei saa asjast aru, aga mul on need küsimused tekkinud. ma tänan ja nüüd kuue, aga kuuest ei ole siin kedagi, rohelistest ei ole samuti kedagi kohal. EFTT Laura Geagi pole kohal ja NF-ist Dominic Martin on mul kirjas, aga temagi pole siin. nii et et nüüd saavad teised sõna ja mina olen ennast siin häbematul kombel järgmisena kirja pannud. jah, neli-viis küsimust on mul tekkinud ja pea, need on pigem teesid kõigepealt. kuidas on majandussektori esindajate ootused Saksamaal, Austria, Šveitsis, see on mulle huvi pakkunud ja ma näen, et Eh, tööstus, majandus ootab sellest digitaliseerimiselt järgmisel kahekümne aastal kolmekümne, neljakümne protsendilist tootlikkuse kasvu. see on väga auahne ootus. ja, ja eeldame, et tõesti nii enam-vähem juhtub. Eh, Saksamaal, Austrias üheksakümnendast kuni aastani kaks tuhat kümme, kui nii oleks toimunud, siis oleks kahekordistunud tootlikkus. ja see ausalt öeldes valmistab mulle pisut hirmu. Äh, kuidas see mõjutab tööhõivet? jah, tootlikkuse kasv äh, tööstusriikides on minevikus alati olnud negatiivsete tagajärgedega töötajate arvule see valmistab mulle muret. ja ma rõhutaks, et äh, kui me mõtleme tagajärgede peale, et need võivad nii minna, siis tuleb seda tõesti ühiskonnas hakata aktiivselt arutama. see on midagi, mille kohta ma tahaksin ekspertidelt rohkem kuulda. teine küsimus see puudutab ka töökohti. Äh, jah, äh, tööstus neli punkt null, te olite väga positiivsed, mina olen siin äh, skeptilisem, sest siin on lahtiseid küsimusi. me olime Silicon Valley's ja vaatasime seal ka ühte Amazoni projekti tuhat kaheksasada töötajat seal liigutab kaupu väärtuses kakskümmend miljonit. E, ja kui digitaliseerimine tõesti tuhandeid koondab siis kuhu need inimesed lähevad? digitaliseerimine ühes ettevõttes Amazonis öö, tegelikult koondab töökohti ka teistes Amazoniga seotud valdkondades. jah, kui me vaatame autotööstust, siis nemad, kuidas on olukord olnud enne digitaliseerimist ja pärast Bratislavas nelikümmend tuhat töötajat oli varem ja nüüd kakssada kaheksakümmend. nii et digitaliseerimine, kas see loob ikka uusi töökohti juurde, mina kahtlen küll selles kõvasti. ja professor Lovitš, ma lugesin seda Oxfordi uuringut ja ma kahtlen, kui ma nüüd teist muidugi õigesti sain, teie väites, et et paremini kvalifitseeritud leiavad tööd ja kaotavad töö need, kellel on väiksem kvalifikatsioon digitaliseerimise käigus. ja selgus, et mitte just keskmist rühma digitaliseerimine ei koonda, vaid ikkagi kõige suurtemate oskustega, kõige väiksemate oskustega rühma arv kahaneb. kuidas te sellesse suhtute? me olime Kaiserslauternis ja öö, meiegi tegelesime seal töökohta tagasituleku teemaga. ma arvan, et see reshoring on midagi, mida me ei pea arutama ainult kulude vähendamise kontekstis. lootus, et need töökohad, mis varem kolisid teistesse riikidesse, et nad tulevad üks-ühele nüüd tagasi. jah, selline ootus on, aga kui nad tulevad tagasi siis kui me mõtleme digitaliseerimise peale, ratsionaliseerimise peale, siis ma arvan, et tagasi tuleb ikkagi vähem töökohti. Reshoring, jah, see nähtus eksisteerib, nii nagu Kaisas Lauterni eksperdid ütlesid. Äh, aga ka sellepärast, et tarnemissüsteemid selles digitaliseeritud maailmas ei, ei lähe kokku praegu Hiina äh, protsessidega. kui tellimus interneti kaudu peab kell seitse minu lauale jõudma, äh, siis on selge see, et see toode peab sündima Euroopas, mitte Hiinas et ta jõuaks kella seitsmeks õhtul minu lauale ja see on üks põhjus, miks töökohad on tagasi tulnud, see läheduse nõue. ja mõned ettevõtted, kes toovad töökohad tagasi Euroopasse, eh, tahavad ka Hiina tasustamistingimused kaasa tuua Euroopa pinnale ja see on üks asi, mida peame samuti arutama Eh, nüüd see suurem tootlikkus ja väärtuste juurde loomine, eh, jah, peab võimaldama töötajatel ka kõiges selles eh, paremini osaleda, aga kui palju neid töötajaid siis on järele jäänud, on küsimus. ja kui töötajaid on varasemast vähem, siis kuidas sotsiaalsüsteeme ikkagi üleval hoida ja kuidas inimesi panna, suunata siis tööle teistesse sektoritesse, kus tööd on neil. ja teenuste sektoris me teame ikka vähem ja vähem inimesi on. kuidas siis ikkagi tagada ühiskonnas, et inimesed, kes kukuvad välja ühest või teisest tööprotsessist, ikkagi uue töö leiaksid? vabandust, see läks natuke pikale aga mulle meeldib. Äh, aga ma saan väga harva siin sõna. Evelin Reetne, palun. suur tänu. mitu küsimust on minul kõigepealt. mind huvitaks kuulda rohkem Hispaania edumudeli kohta, selle Parales, millest te rääkisite. Äh, jah, väga hea eesmärk on seatud, aga kas see ka Äh, on tõesti olnud nii edukas, jah, me lugesime uuringust, aga kuidas ähm, see seondub digitaliseerimisega, innovatsiooniga? Äh, üks asi on jah, head soovid, aga teiseks reaalsus võib olla hoopis teistsugune, ma ei ole põhjalikult seda uuringut veel läbi lugenud Eh, nüüd digitaliseerimine ja finantsosalus ja siin proua Veeber rääkis, et see on mitte elevant, vaid Godzilla, mis siin ruumis on. jah, me oleme põhjalikult robootikaga tegelenud ja arutanud ka andmekaitset ja üks asi on väga selge ja minu, sellest ka minu küsimus. nimelt robotitest võib saada Godzilla, kui keegi äh, juhtimis pulti valesti kasutab, kui targalt juhtida, siis tõesti tootlikkus tõuseb ja kõik on hästi. ja Euroopa Parlamendis sündis algatusraport, kus me rääkisime juba aastal kaks tuhat kolmteist eh, paremast osalusest. ja siin on ka põhimõtteliselt juttu eh, informeerimine, konsulteerimine töötajatega, sotsiaalpartnerite kaasamine ja õigeaegselt tuleb konsulteerida ja kindlasti on vaja kaitsta töövõtjaid topeltohtude vastu. et nad võivad kaotada oma töökoha, kui need põhimõtted tõesti preventiivselt Äh, võetakse sisse töötajate osalemise põhimõtetesse digitaalajastus, siis on meil juba olemas põhireeglid ja ma arvan, et väga tähtis on see, et töövõtjad äh, on ühes paadis nendega, kes öö, äh, on omanikud ja tähtis on tõesti neid instrumente juhtida ja kuidas seda teha, digitaalajastust tahaks teie käest kuulda ja kolmandas, see negatiivne McDonaldsi näide, meil on jah, väga palju teada McDonaldsi eh, ülesehituskohta, frantsiis, partnerid on neil mm. eh, eh, mis tingimustel nad oma töötajat eh, värbavad, et seal on null tunnitasuga, null tööajaga lepingud ette nähtud ja nii edasi. nüüd eh, töötajate osalus, eh, igasugused öö, maksu Mm, soodustused, mida McDonalds eh, kasutab, lõppkokkuvõttes tal tulu nagu ei tekigi, mida hakata jagama oma töötajatega. nii et kuidas digitaalajastus, eh, ajastul tegutseda, kui on sellised ettevõtted, kes eh, saastavad neid osalemispõhimõtteid, seegi on minu arvates väga tähtis teema. Toomas Mann. Toomas Mann. suur tänu. ma tänan kõiki kolme ettekandjat jah, mul on kaks teadaannet, kõigepealt hea teadaanne. Juta äh, sünnipäev, me juba õnnitlesime teda, Juta on üks nendest, kes on kogu aeg väga aktiivne olnud ja on suur asi, et ta meiega on ja mul on kurb teade, see puudutab nüüd töötajate osalemist. Äh, äh, jah, paraku üks meie kolleeg härra Menraat, kes on švaab, on kakskümmend aastat olnud siin parlamendis ja nüüd paraku lahkus meie hulgast ja tegeles ka nende teemadega. kahju, et ta ei ole enam meiega. jah, tema oleks kindlasti tahtnud äh, kuulata seda, millest me siin täna räägime. ja Silicon Valley's äh, äh, jah, tõesti, me käisime ja Amazoni kuulasime ja muidugi Inteli, Youtube'i, Facebooki kohti külastasime ja täiesti huvitav, mis seal toimub, oli vaadata ja saime väga äh, huvitavaid kogemusi. seal ei olnud kedagi, kes oleks olnud üle kolmekümne aasta vana, kõik olid noorukid, ülikoolist tulnud ja äh, sellised arengud on võimalikud digitaalajastul. ja kõigel sellel on mõju äh, me peame ikka jälle tõdema, et rohkem ja rohkem on meil vabakutselisi ja neid, kes osalise tööajaga töötavad. nüüd on küsimus, kas meie tööõigus liikmesriikides on ikka selles olukorras piisav? jah, on palk äh, ja öö, äh, me peame mõtlema ka töökindlustuse peale ja pensionite peale. jah, inimesed tulevad, teevad oma töö ära ja lahkuvad ja siis sellised äh, meeskonnad, äh, äh, mis tuginevad omavahelisele suhtlusele. väga raske on, kas meie seadused kõike seda kannavad ja väärtuste loomine, kuidas tagada, et me tõesti saame osaleda nende väärtuste jagamisel, kuidas tagada töötajate osalus? aga ka hariduse peale peame mõtlema, ma lugesin Humboldt Orwelli vastu oli selline pealkiri, nii et kas meil äh, ja haridus mitte ei ole äh, põhimõtted mitte makulatuuriks muutunud, vaid äh, edasi arenevad. tähtis on, et inimesed osaleksid, sotsiaalpartnerid oleksid kaasatud. jah, kui me hääletame Äh, siis ka masinad juba teevad suurema osa tööst ära ja me kaotame osa oma individuaalsusest äh, hääletusprotsessi käigus siin parlamendis. jah, võib-olla me peame inimesi motiveerima. Äh, võib-olla on vaja garanteerida, et ettevõtjad hoiaks töökohti ka juhul, kui ümber kolitakse. mingid garantiid anda, et teatud arvul töökohti ikkagi säilitatakse. kas sotsiaalpartneritega annaks siin kuidagi reguleerida seda, et selline mudelleping oleks ette nähtud sellisteks puhkudeks ja viimane asi, ma kardan, et need ettevõtted, kes ütlevad, tahavad olla veelgi tootlikumad Äh, äh, lihtsalt jätavad äh, vähesed töökohad alles, mis näevad ette ainult nupule vajutamise ja kõik. ja masin arvutab ka välja, milliseid varuosasid talle vaja on, see on juba reaalsus, see ei ole mingi tuleviku stsenaarium ja küsimus tekib, et kes siis vastutab, jah, keegi, kes vaatab, et kõik äh, toimiks ja siis on meil mänedžer ja veel paar isikut, kes tehnohoolduse tagavad ja rohkem inimesi ei olegi vaja. jah, äh, volinik Oettinger äh, ka rääkis tootlikkusest ja edust ja nii edasi ja kõik oli väga kena, aga on vaja mõelda ka, mis toimub siis tööjõuga võib-olla pool minutit läks üle aja, aga see oli mul väga-väga südamel. suur tänu. mulle tuli mõte, et kuidas automat äh, koosoleku juhataja peaks välja nägema, tekkis mul selline mõte. nii, meil on nüüd kakskümmend viis minutit, seda on raske jaotada ma pakun, et igale eksperdile anname kaheksa minutit, et vastata küsimustele, eh, millises järjekorras tahaksite seda teha, samamoodi nagu alguses, proua Dmitriades sellisel juhul. suur tänu. aitäh väga huvitavate märkuste eest alustuseks reageeriksin sellele, et on tööstused, mida digitaliseerumine on juba mõjutanud. ma sellest väga palju oma ettekandes ei rääkinud, sest mul ei olnud piisavalt aega, aga tööstusvaldkonnad, näiteks muusikatööstus, paar aastat tagasi Bostoni ülikooli üliõpilased töötasid välja tarkvara, selleks, et MP3 jagamine oleks võimalik tol ajal. Nad ei teadnud, kui palju see tehnoloogia mõjutama hakkab muusikatööstust ega teisi tööstusi. see on juba eluline fakt. me teame, et MP3 faile on lihtne jagada teatud ähm, töökohti selleks ei loe, sellepärast et ähm, juurdepääs on äh, internetis Äh, panganduses samuti Deutsche Bahn ja ka mõned teised on välja tulnud uurimustega, kus on konkreetselt öeldud, et on teatud äh, muutusi finantssektoris, mida on lihtne digitaliseerida teatud töökohtade osas. ja sel äh, põhjusel need töökohad asendavad, saavad asendatud robotite poolt tegemist on teatud tüüpi toodete ja teenustega, mida on võimalik robotitega asendada. isegi finantssektor ei ole sellest kaitstud. Deutsche Bank ütles samuti, et töökohad, uued töökohad, mida me saame luua, on need, mis puudutavad äh, ettevõtlusandmeid, suurandmeid Äh, kunstintelligentsi ja robootikat, tegemist on töökohtadega, mis äh, luuakse tulevikus ja mille, äh, millel on suur tulevik pangandussektoris digitaalne struktuuri muutus on see, mida näitab see uurimus. viitan pangandussektorile sellepärast, et me näeme andmeid, et finantsosalust kasutatakse just selles sektoris väga palju seega, kui see mõjutab see olukorda, siis mõjutab ka seda valdkonda. väga huvitav on näha neid arenguid ja uusi osalejaid, milliseid ärimudeleid nad kasutavad. näiteks Amazon, mõned viitasid, tõite näiteid selle kohta. Amazoni äh, Kindle Fire, äh, mida see endas sisaldab? Äh, Eh, teatud hinnaga on eh, toote sisu digitaliseeritud, kasu tuleb toodetest, eh, mis lähevad välja kogu põhitootega. kes seda endale saab lubada, seda saavad lubada ainult suurettevõtted nagu Amazon, teised seda ei saa teha. tulles tagasi finantssektori juurde, me näeme, et on neid, kes sisenevad sektorisse, kes ei ole finantsinstitutsioonid, näiteks Google Wallet USA-s on võimalik eh, tagada elektroonilised maksed selle kaudu. Eh, finantsinstitutsioone ei ole vaja, seega te näete, kuidas see olukord eh, maastik muutub mitmed teist viitasid sellele teemale, kuidas tehnoloogiad arenevad, jah, nad on arenenud juba aastaid, alates sellest, kui inimkond otsustas tehnoloogiasse investeerida. seega meie, meie ühiskonnad, demokraatiad on need, kes peavad paika panema põhimõtted selle kohta, kuidas me haldame seda tehnoloogiat, me oleme seda varem teinud, me ei tohiks alahinnata inimkonna võimekust seda Äh, hallata. kui aurumootor välja töötati, siis mõned töötajad hävitasid neid mootoreid näiteks äh, Ühendkuningriigis, sellepärast et nad leidsid, et see ohustab töökohti ja nii see ka oli. aga seejärel äh, tulime välja uute töökohtadega töötajatele meie ühiskond peab välja töötama sotsiaalmudeli, mis kohaneb inimkonna vajadustele see on väga oluline, me ei tohiks alahinnata meie demokraatia võimalusi. me ei saa tehnoloogiat peatada, nagu ma enne ütlesin. mitmed teist viitasid äh, äh, digitaliseerimise offshore muudele variantidele ja ma tahaksin Robert Richile viidata siin Ameerika autorile, kes on ühes oma raamatutes öelnud, et meie tarbijatele täidame mitut rolli ja me peame otsustama, mida me tahame teha. kui meil öö, äh, on võimalik, siis tahame me osta toodet odavalt, aga sama ettevõtte aktsionäridele soovime me kasumit saada. seega me peame otsustama, mis on prioriteetsem. see, kas me saame rohkem, suurema osaluse, siis sellisel juhul peame aktsepteerima, et ettevõte kolib oma tegevuse Hiinasse erinevaid nüansse on vaja arvesse võtta ja seda peab tegema ühiskond. mõned teist viitasid seadusandlustele. me analüüsisime erinevate liikmesriikide olukorda ja vaadata, mida nad teevad, paljud neist äh, motiveerivad ettevõtteid, mitte kõiki, aga põhiliselt just VKE-d ei ole kursis nende võimalustega ja ei tohi unustada majanduskriisi mõju. isegi head ettevõtted ei saanud kasumit viimasel kuuel aastal jagada, sellepärast et neil ei olnud mida, mingit suurt kasumit, mida jagada. aga majanduse toibumisega loodame, et meil on jällegi võimalik motiveerida neid ja seadusandlusega on võimalik seda teha võrdsus, kes saab kasu nendest kavadest, kas need on alati samad inimesed, mehed, kõrgelt kvalifitseeritud, võib-olla me peame analüüsima, kuidas see toimib riikides ja kas me peaksime äh, võrdsuse põhimõtte sisse tooma, olukord peaks olema läbipaistvam, olema kättesaadav kõigile töötajatele. Sloveenias ütlesid ametiühingud meile, et jah, seadusandlus on olemas kus finantsosaluskavad on sisse toodud, aga loomulikult see ei ole kohustuslik ja seetõttu ettevõtted seda ei kasuta. isegi ametiühingud on need, kes soovivad, et see muudetaks kohustuslikuks ja valikuvõimaluste andmine. töötajatel ei ole üks võimalus, Prantsusmaal on töötajatel valikuvõimalus, kas aktsiaid, kas soovitakse investeerida, neil on erinevaid võimalusi ja uurimus näitab seda, et ettevõtjad, töötajad, kellel on võimalus valida, mida nad tahavad, on kõrgema rahuloluga. ja lõpetuseks üks sõnavõtjatest rääkis laboraalse edust, meil on ka raport juba olemas, et see on kõigile kasulik. me integreerisime ettevõtteid Euroopas selleks, et vaadata, milline on olukord mitmetes valdkondades kes kasutavad äh, seda mõlemale, nii ettevõtjale kui töö, kui äh, töötajale kasulikku võimalust. Hispaanias selline win-win olukord tähendas seda, et ettevõt-, osalejad pidid äh, tegema raskeid otsuseid, eriti kriisi ajal, aga seal olid teatud meetmed, jah, palku kärbiti, aga samas nenditi, et kui kui ei ole võimalusi, siis ei ole võimalusi ja nad reageerisid olukorrale väga hästi. vaatasime ka teiste ettevõtjate olukorda, näiteks toiduettevõtjad Kreekas või Itaalias, nemad saavutasid samuti mõlemale osapoolele soodsa olukorra, kui nende eh, uute kavadega varakult välja tuldi, mitte lõpus, vaid juba algusest peale seda kava arutati ja ja väga üllatav oli näha, et Kreekas maksti sularahas tänu pangandusprobleemidele töötajatele. Nad teadsid, et töötajad ei saa maksta kooli või haiglaarvete eest muidu. ehk siis sellised võimalused on olemas. oluline on meeles pidada seda, et eh, töötaja osalus vajab rõhutamist ja ametiühingute ja ka juhtkonna osalus on siinkohal oluline. aeg sai nüüd otsa, aitäh teile! professor Lovitš. suur tänu, professor Lovitš ähm,! Äh, jah, ma vastan küsimustele järjekorras. kõigepealt teie äh, küsimus, härra Kaasa. potentsiaalne abi põhimõtteliselt võib järeldada, kahekümne kaheksa liikmesriigi analüüsist, et ei ole mingisuguseid põhimõttelisi barjääre finantsosaluse vastu või mingeid seadusi, mis piiraks neid kavasid, ehk siis põhielemendid on kõikides liikmesriikides võimalikud. oluline on rõhutada seda, et toetus, eriti maksusoodustused, kuigi need ei ole eeltingimuseks finantsosaluses, siis on kavasid, kus neid ei ole, aga nendel juhtumitel, kus äh, fiskaalmotivatsioon on ära toodud, siis see võib olla ka sümboolne, aga põhimõtteliselt need toetavad finantsosalust ja toetavad seda. ja see on midagi, mida parlament kindlasti saaks teha täiendava toetuse avaldamiseks äh, selle valdkonna arendamisel. Steinruck, äh, natürlich, also jah, proua Steinrucki küsimus, jah, see näiline fiendus eh, on tõesti probleemne ja mis puudutab töötajate osaldust, siis me sellised ebatüüpilised eh, töösuhted ei ole klassikaliste mehhanismidega hõlmatud, aga kõige tähtsam on siin küsimus eh, juurdepääs töötajate osalusele ja ma kordaks üle, et seda küsimust nüüd äh, eraldi käsitleda ei saa, jah, loomulikult robotid on instrument, aga kellele see instrument kuulub, sellele kuulub ka majanduslik kasu. keskajal, jah, äh, käsi öö, äh, tööliste öö, töövahenditel oli väga tähtis kaal ja teised ei tohtinud neid kasutada, sest see oli tema töövahend. ja investeerimiskrediitidele juurdepääs on siin ka üks tähtis aspekt. aga sellest ei piisa, et ettevõtte soetada ja või osta omale osalemisvõimalus. jah, just vähe teenijatel praegu siin ei ole suuri võimalusi, aga tähtis on tulevikus, kui siin investeeringuid tehta, tehakse, võib olukord muutuda oluliselt. jah, ilmselgelt ähm, ma olen nõus sellega, et on väga suured erinevused ja need äh, sõltuvad valdkondadest. näide, millele mina viitasin oli põhiliselt seotud informatsiooni kommunikatsiooni äh, teooriale, näiteks äh, IBM-i, IBM-i tootmine autotööstuse puhul aga on olukord teistsugune, aga tahaksin teile meelde tuletada, et äh, kuuekümnendatel oli USA ka kõige kasumlikum ettevõte General Motors täna nad teenisid seitse koma kuus miljardit, äh, äh, neil oli kuussada miljonit äh, töötajat ja nad toodavad kaheksakümmend üheksa miljardit dollarit aastas, palkavad üheksakümmend kaks tuhat töötajat mis viitab sellele, milline on olnud see muutus ka seoses tootlikkusega, kus kasumit toodetakse tööstusrevolutsioonijärgses ähm, äh, ajas ja ma võin teile anda täiendavat infot äh, selle kohta, mis kindlasti võiks olla huvipakkuv. härra Hendel. härra Hendel, jah, loomulikult minagi jah, käsitlesin seda Oxfordi uuringut, jah, need madalate, keskmiste ja suurte oskustega, kes kõige rohkem kannatavad, aga just allgrupis on eh, töökohad, mida ei tasu lihtsalt automatiseerida. aga oluline on mõista seda, et mis uus on, on see, et automatiseerimine ei puuduta ainult seda ahela alumist ost-, otsa, vaid kõiki, ka juriste ja hästi eh, hea väljaõppe saanud. aga eh, need, kes on seal kõige paremini paremate oskustega, kvalifikatsiooniga, nemad leiavad te kindlasti omale töökoha kuskil mujal eh, koondamise korral. aga küsimus on ikkagi selle öö, omandi nihkes. jah, igal industrialiseerimisel, igal muutusel on kaotajaid ja võitjaid. jah, tootev tööstus on kaotanud väga-väga palju töötajaid, aga küsimus, mis on, on järgmine, kuidas ikkagi sotsiaalselt talutavaks muuta see üleminek uutele äh, nähtustele ja kuidas see mõjutab erinevaid töötajate rühmi. jah, tõesti e-, eri, jaotuse erinevust on midagi, mida peab kindlasti arvestama. proua Reegner e-, see uuring ja üks teine, mis veel süvendab meie analüüsi, näit-, näitab, et et seal Hispaanias äh, toimuv äh, projekt, mis juba kolmkümmend aastat on väldanud, on tõesti edukas olnud. ja aktiivne tööturupoliitika äh, aitab kaasa, sotsiaallaboraal aitab uuesti töökohta leida inimesed, kes on koondatud nüüd võrreldes teiste kontseptsioonidega, mis aitavad koondatuid jälle tööle saada, on need olnud paremad äh, kogemused Hispaanias, kulud on olnud väiksemad ja sekundaarse tööhõive äh, on ka olnud palju suurem. ja äh, neil on juurdepääs ka kapitalile ja Eh, head tulemused on neil eh, olnud ka pikemas perspektiivis ette näidata. tööleidud on ka tööle jäänud. Eh, aga kõige tähtsam on osalusvõimaluse loomine. et investeeringud, mis võimaldavad uuesti jalule saada. aga see tähendab seda, et sotsiaalkindlustusse maks, makseid teinud keegi ja tema saab sellisel juhul osaleda. aga noored, kes ei ole veel töökohta omanud, paraku ei saa selles kavas osaleda. nüüd juurdepääs mikrokrediitidele võib-olla oleks äh, vajalik tagada noortele, et nemadki saaksid võimaluse öö, äh, ja siis ma tulen jälle eh, omandiküsimuse juurde ja juurdepääs omandile. jah, laenude kaudu. ja et siis tulevikus makstakse tulust tagasi võetud laenud. Eh, selline startup eh, kontseptsioon mikroettevõtete loomine. on siin oluline aspekt ja viimane küsimus härra Mannilt ja proua Weberilt küsimused ja kommentaarid. jah, osalemine nõuab ka juurdepääsu krediitidele ja ESOP-it siin räägiti töötajate aktsiaosalust ja ka töötajate poolt ettevõtete väljaostmine ja ülevõtmine on ainult sellisel juhul võimalik, kui pank annab laenu ja ostetakse välja ettevõtte pangalaenuga ja siis makstakse tagasi tulevikus äh, saadud tuludest. Ester Lynch, palun. suur tänu äh,. Pare-, mis puudutab paremat õiguslikku raamistikku, siis äh, need korraldused toimivad kõige paremini, kui need on läbi räägitud läbi kollektiivlepingute, tööandjate ja töötajate esindajate vahel. meil on mitmeid äh, riikideüleseid raamistikke, mida ehk siis ei ole nagu õiguslikku äh, barjääri, aga on äh, õiguse puudumine ja oleks väga kasulik, kui oleks parem seadusandlus, mis võimaldaks mõiste toetada finantsosalus äh, Äh, kavasid hargmaistes ettevõtetes, selle asemel, et öelda, et jah, et, et siin on äh, see teine ja kolmas ja see on see probleem Euroopa lahenduse puhul ehk siis, kui selles osas oleks võimalik midagi ära teha, siis ETÜK ja ma arvan, et ka Business Europe, äh, ma ei saa nende eest küll rääkida, aga ma olen päris kindel, et nad oleksid sellest huvitatud. täna hiljem siinsamas äh, ruumis või vähemalt siin kojas räägitakse Euroopa äh, sotsiaalsamba, õiguste sambast, siis meie toetame õigustepõhist lähenemist. aga samas mõistetakse, et teatud võrdluspunktid on väga head. aga näiteks, äh, kui oleks olemas mingisugune eesmärk, et Euroopa Liit suurendab Äh, ju ligipääsetavust äh, äh, finantsosalusele, siis Euroopa kindlasti oleks selles osas parem ja kui liikmesriigid peaksid ütlema, et mida te teete selles osas, siis jällegi muudaks see Euroopa paremaks. iseenesest ei ole tegemist eraldiseisvate lahendustega, aga nad kindlasti toetavad ähm, õiguste olu, töötajate olukorda ja ka neid tööandjaid, kes üritavad neid kavasid rakendada. ma olen täiesti nõus Jutaga selles osas, et meil on vaja paremini mõista igat tüüpi töötajaid, eriti mis puudutab äh, seda, et FIE-d on samuti töötajad ja neil on samad ohud, nad vajavad sama toetust, sama kaitset nagu tavalised töötajad ja me töötame selle nimel äh, kõikide tööstuste valdkonnas lõikes, aga põhilähtepunkt on selles, et kõik töötajad peaksid saama juurdepääsu finantsosalusele, isegi kui nad äh, on mingisuguse teise vormistusega, näiteks FIE see, mis puudutas seda kolmkümmend, neljakümmend protsenti ja selle mõju äh, töötajate arvule, siis ma arvan, et äh, tõesti, see on äh, häirekeel, sellele on õige niiviisi viidata. loomulikult on võimalik vähema ajaga sama raha eest töötada ja kõike seda on võimalik alati läbi rääkida töötajate poolt näiteks kõik äh, sõltub äh, tööjõust ja sellest, äh, kus nad parasjagu, ähm, mis etapis nad parasjagu on. Need on väga väärtuslikud ja see, mis ma tahtsin öelda, et ma ei ole lühema tööaja vastu sama palga eest, aga meil on äh, vaja tagada palgatõus, meil on vaja rohkem raha, meil on vaja, et äh, su-, rohkem kasumit, mis tootlikkusest tuleb, mis tuleb läbi töötajate töö ja jõupingutuste, siis see peaks minema tagasi töötajate taskusse selleks, et nad saaksid seda kohalikku majandusse suunata ja toet-, ja anda meie majandusele see hoog, mida igal pool vaja on. nüüd Juta küsimus äh, kasumi jagamise kohta, jah, võib-olla see kõlab äh, sarkastiliselt, aga selleks on ju maksud olemas. ma ei taha siin kuidagi targutada, aga me peame tagama, et need ettevõtted, kellel on väga suur kasum, maksaksid oma makse selleks, et oleks võimalik ühiskonda ümber jagada see raha. see ei tähenda seda, et midagi ei oleks võimalik ära teha jah, mind rabab see, et ühiskonna vaatenurgast on vale ettevõtet, kellel on finantsosalus, vaadata, kes pakub, pakub koolitust, ettevõte, kes investeerivad arengusse, kajastada samamoodi, kelle, kes midagi ei tee, kes maksab miinimumpalka ja kes põhiliselt ainult vajaduspõhiselt inimesi palkab ja seejärel neid vallandab. küsimus on selles, kas me peaksime makse kärpima või peaksime me samamoodi nagu ka teiste ohtude puhul, äh, mida me analüüsime ühiskonnas, ütlema, et jah, et ühiskonnale läheb rohkem maksma, äh, kui äh, see ettevõte ei investeeri oma ettevõttesse ja ei toeta oma töötajaid, kui kui te ei suuda neid otsuseid ise teha, siis võib-olla on vaja rohkem maksustada ja selliseid otsuseid on meil vaja rohkem, mitte see, et maksustada vähem mingisuguseid kavasid äh, ja võib-olla läheb see vastuollu minu enda sõnadega, ma olen tegelikult nõus sellega, et fiskaalreeglid ähm, on otsuse tegemisel olulised nende kavade puhul. nii nagu varem räägiti, et on vaja töötajaid julgustada, et nad raha äh, investeeriksid, et ettevõtjad äh, investeeriksid äh, haridusvaldkonda ja võib-olla nad on ära teeninud siis parema maksukohtlemise, siis tõenäoliselt eh, teha, tehtaks seda rohkem, kui ei oleks mingisugust eh, motivatsiooni riigi poolt. ja lõpetuseks, eh, regulaarselt kerkis arutlus üles see, et inimväärikuse tunnustamine töötajate osas tööjõud ei ole mingisugune kaup, ILO e põhimõte lähtub sellest, et töötajad ja nende tööjõudu on vaja kaitsta ja tunnustada vastavalt vaja, lähenemistele. ma tänan, Ester Lynch. ja me oleme nüüd praegu äh, ajutiselt diskussiooniga ühel pool jõudnud, aga sugugi mitte laiemate aruteludega ja tahaksin paar lõppjäreldust teha üks resümee on tänasest äh, arutelust, et kui me räägime väärtuste loomisest, siis me peame ka äh, äh, töötajate osaluse peale mm, rõhku panema tulevikus rohkem, aga kuidas seda teha ja poliitiliste vahenditega ja kuidas talitada kvalif-, kvalifitseerumise teemadega, kvalifikatsiooni teemadega ja teine tähtis küsimus, äh, kui digitaliseerimise tulemuseks on see, et ikka vähem ja vähem inimesi tootmises osalevad ja meil tekib negatiivne äh, tööhõive, siis kuidas äh, see suurem väärtuste loomine läheb kokku suurema osalusega ja investeeringutega sotsiaalsektorisse ja nii edasi. jah, siin räägitakse neljandast tööstusrevolutsioonist ja eh, eksperdid räägivad sellest ja ütlevad, esimene tööstusrevolutsioon toimub nüüd, eh, mis ei ole mitte uute eh, sektorite, uute toodete, kaudu, mis loob töökohti ühtedes ja kaotab teistes, vaid tegemist on esimese revolutsiooniga, mis puudutab nii tootmist kui ka teenuste valdkonda. ja kõik äh, fraktsioonid äh, teavad sellest, et OECD äh, on koostanud ühe dokumendi äh, mis puudutab strateegilist poliitika kujundamist nii, et arengute negatiivsed mõjud ära hoida. see on üks lause, mis on pealkirjaks ja nagu juhtmot-, juhtlauseks selle teema arutelul ja peame mõtlema, kuidas nüüd poliitiliselt neid projekt-, neid teemasid käsitleda. mitte kõik kõik, mis toimub, äh, ei toimu iseenesest kohe positiivselt, vaid siin on vaja poliitilist suunamist. nii et ma tänan teid äh, pühendumise eest, tänan meie eksperte. me jälle võtame teiega ühendust, kui et hakkame edasi arutama seda teemat parlamendis ja üks arutelu toimub meil digitaliseerimise töörühmas kahekümne seitsmendal septembril kell seitse. eile me otsustasime, et on vaja seda teemat edasi arutada. ja võib-olla siis meil õnnestub ehm, ka osalejate ringi laiendada tolle arutelu juures. igatahes soovin teile nüüd head päeva ja suur-suur tänu! So, dann setzen wir. niisiis, jätkame meie tööhõivekomisjoni tööga ja päevakorrapunkt on number kuusteist, liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine seoses toonete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega. väga keeruline pealkiri. Adam Koosa on meie raportöör ja meil on siin ka äh, tõlkvahendaja Hamburgis. Äh, tere tulemast. ja me saame äh, alustada pärast komisjoni ettekannet saab sõna härra Adam Kosa, aga kõigepealt me anname sõna eh, komisjonile. see on Emmanuel Graaž tööhõive eh, üksusest C kolm ja Platsenia Borrero on samuti tulnud meiega kohtuma. ma vabandan, kui valesti hääletasin, aga kõigepealt sõna komisjonile Euh, suur tänu. Äh, ärge muretsege, minu nime ütlesite täiesti õigesti ja nüüd tahaksin alustada oma ettekannet sellega, et me oleme juba IMCO komisjonis äh, tutvustanud äh, oma tööd märtsis ja ähm, mais ilmus ka detailne mõjuhinnang ähm, me oleme nõukogus juba arutanud neid küsimusi ja Hollandi eesistumise ajal oli meil üks kohtumine, Slovakkia eesistumise ajal oli üks kohtumine ja järgmisel nädalal toimub meil jälle nõukogus kohtumine. Eh, siis räägitakse eh, selle direktiivi lisadetailidest. suur tänu selle võimaluse eest teile selgitada meie dokumenti, meie töö on tõesti väga keeruline ja tehniline Äh, muidugi loodan, et mulle antakse piisavalt aega, et ma saaksin äh, oma ettekande ära pidada, aga kui on vaja äh, kiiremalt teha, siis andke mulle märku. mulle ilmselt läheb vaja kakskümmend minutit, aga kuna tekst on väga spetsiifiline, siis räägin edasi inglise keeles. seega äh, me oleme kõigepealt äh, äh, siin selgitanud seda, et meil oli ligipääsetavuse direktiiv välja töötatud ja kahe tuhande kümnendal aastal otsustas Euroopa Komisjon äh, tagada täielikud õigused puuetega inimestele, eriti andes võimaluse täielikule osalusele Euroopa Liidu majanduses ja ühiskonnas tervikuna ühisturus, ühisturul ja äh, lubaduse kaotada barjäärid ja tõesti äh, oli strateegia äh, kaheksa prioriteeti ja see uus akt oli üks nendest oluline oli ühtlustada ligipääsetavus äh, reegleid üle Euroopa Liidu, äh, liit, lihtsustada ligipääsu toodetel, teenustele, ähm, anda võimalusi tööstusele, luua äh, rohkem ligipääsetavaid tooteid konkurentsivõimelise hinnaga. ja me tahtsime ka vähendada kohustuslikke kulusid liikmesriikide jaoks, kui nad peavad ligipääsetavusnõudeid täitma. tähtis on puuetega inimeste Ehm, kaasamine ühiskonda umbes kaheksa miljonit, kakskümmend protsenti inimestest ehm, on funktsionaalsete puuetega, on vanemaealised ja nende arv kasvab ja seega, nii nagu me oleme siin ka varem öelnud, eh, ühiskond digitaliseerub ning eh, ülemaailmsed meetmed mm, tulevad kasutusele läbi info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia. tuleb arvestada globaalsete turgudega. nüüd ähm, seoses selle uue aktiga on meil ka teatud juriidilised kohustused. meil on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon äh, ja äh, see on nagu katalüsaatoriks. kakskümmend kaheksa liikmesriiki on selle konventsiooni, vabandust, kakskümmend seitse liikmesriiki on selle ratifitseerinud, viimane liikmesriik praegu lõpetab ratifitseerimist. kõik riigid Euroopa Liidus on soovinud rakendada konventsiooni vastavalt oma pädevusele ja nüüd see konventsioon äh, annab riigile teatud kohustused. eriti transpordis, äh, ehitatud tehiskeskkonnas ja nii edasi. nüüd ähm, meie uus akt on selgitanud ligipääsetavuse nõudeid, standardid äh, peavad olema ka jälgitavad, nende täitmine peab olema jälgitav ja seetõttu on oluline ka õigustiku parandamine, et anda välja soovitusi. Äh, me olemegi liikmesriikidele äh, andnud ähm, teatud soovitusi, et parandada ligipääsetavust Euroopa Liidu tasandil on siiani äh, puutunud koordineerimine, seetõttu on õigustik killustunud ja killustunud ka siseturg. aga uus ligipääsetavusakt äh, ei ole mõeldud ainult killustatuse üle, ületamiseks, vaid äh, selleks, et et äh, hõlmata ka äh, ÜRO konventsiooni elemente, mis aitavad ÜRO konventsiooni artiklit üheksa liikmesriikidel täita. et kes äh, siis nende barjääride kaotamisest kasu saab? esimene kasusaaja meie ettepaneku puhul on tööstus, tootjad, teenusepakkujad ligipääsetavusnõuded Euroopa Liidus äh, ühtlustatud kujul äh, annavad tootjatele teatud äh, õiguskindluse ja kui need ligipääsetavusnõuded on tagatud, on tagatud ka toodete ja teenuste ringlus Euroopa Liidus loomulikult äh, sellised teenused ja tooted toovad kasu nii puuetega inimestele kui kõigile teistele. Äh, suurem valik, paremad hinnad, parem kvaliteet. Äh, kahjuks on need tooted sageli olnud palju kallimad kui tavatooted, võib-olla te mäletate veel nägemispuuetega inimeste probleeme, näiteks nende spetsiaalsed arvutid suurendusvõimalusega maksavad äh, nagu sama palju kui seda tavaarvuti, nüüd äh, püüa, püütakse selliseid tooteid äh, palju taskukohasemaks muuta ja lõppude lõpuks saame me kõik kasu sellest. kas te olete ilma prillita püüdnud arvutit lugeda või siis kassaaparaadist raha saada siis, kui päike ekraanile paistab? Äh, niisuguseid olukordi äh, saab vältida, äh, kui ligipääsetavusnõue muutub üldiseks ja ähm, selline reeglite harmoneerimine võimaldab ka isikute vaba liikumist edendada Euroopa Liidu piires. Need, kes muidugi sellest aktist kõige rohkem kasu saavad, on VKE-d. Neid mõjutab senini killustunud äh, seadustik kõige rohkem. Nad on pidanud järgima kahekümne kaheksa liikmesriigi erinevaid reegleid ja kui nüüd ühtsed reeglid luuakse, siis toob see neile suurt kasu. mida see ligipääsetavusakt katab? see on kasutajasõbralik algatus, mis järgib tegelikult olemasolevaid turuinstrumente, kasutab olemasolevaid struktuure ja praktikat see on nagu äh, kahe tiiv, kahe tiivaga või kahe poolega äh, seadus ja oluline on, äh, et liikmesriigid identifitseeriksid kõige olulisema tarbijate jaoks ja siis ühtlustaksid reegleid. teiseks on vaja defineerida, mil, millised on äh, Äh, liikmesriikide kohustused seoses ligipääsetavusega. näiteks äh, avalikud hanked peavad alati sisaldama tingimust, et tuleb osta ligipääsetav toode või teenus. praeguseks ei ole veel üheski äh, õigusaktis defineeritud, mida ligi, ligipääsetavus tähendab. ligipääsetavuse akti peab kasutama, selleks, et defineerida nendel juhtudel eh, ligipääsetavus kui selline, näiteks kas või telefoni puhul peavad olema eh, selged ühtsed reeglid, eh, kuidas defineerida ligipääsetavat telefoni. samuti on oluline, et avalike hangete puhul oleksid liikmesriikides sarnased nõuded Äh, siis on võimalik äh, riigi, riigiasutustel teenuseid ja tooteid sarnaste reeglite järgi muretseda. mida pakub Euroopa ligipääsetavuse akt? Äh, see pakub ligipääsetavust kui li selgeid protseduure, mis võimaldavad liikuvust suurendada, mis on tulevikku suunatud. väga tähtis on see, et me ei blokeeriks innovatsiooni, ma ütleks eriti kaasaegsetes majandusvaldkondades, kus areng on väga kiire. teiseks, me teeme kohustuslikuks teatud toodete ja teenuste ligipääsetavuse nõude harmoneeritud standardid peavad olema vabatahtlikud ja vajaduse korral kasutatavad. oluline on ära kasutada turujärelevalvemehhanisme, et kooskõlastamist pidevalt kontrollida eh, ja reeglite täitmist kontrollida, siis äh, meil on selline eh, enesedeklaratsioon või iseenesliku deklareerimise võimalus, eh, mille kaudu on võimalik teatada, et töötaja vast-, toode või teenus vastab nõuetele. meil ei ole siin midagi revolutsioonilist tegelikult protsessides, eh, tahame kasutada samasuguseid nõudeid kui varem, selleks, et selgitada, mida tähendab minimaalne ligipääsetavus Euroopa Liidu õiguses ja me tahame ka vältida äh, vääriti arusaamisi, sest ega ka ligipääsetavusakt pole kõikvõimas. tähtis on, et meil oleks tegemist äh, ettevõtlussõbraliku algatusega, me ei taha seada te detailseid tehnilisi nõudeid, mis vananevad seoses ähm, innovatsiooniga ja majanduse arenguga me ei taha kohustusi kõikidele toodetele ja teenustele seada, vaid ainult nendele, mis valiti mõjuhinnangu käigus välja. ja samuti tuleb realistlik olla ka kohustuste seadmisel, et me liigset bürokraatiat ei tekitaks. põhimõtteliselt ei ole vaja muuta, räägin sellest veel hiljem direktiivi järgsed kohustused ei muuda tegelikult sektorite õigustikku, äh, vaid täiendavad olemasolevaid eeskirju. ja ma arvan, et ilmselt äh, esitatakse meile küsimusi mõjuhinnangu kohta, aga äh, tahtsime lihtsalt esmase informatsiooni teile juba praegu edastada. see, seda akti on väga hoolikalt ette valmistatud pärast konsultatsioone ja mõjuhinnangut ja me oleme lähtunud rääkida nutika õigusloome põhimõttest. tahaksin rõhutada veel midagi, mis on väga tähtis olnud meie liikmesriikidega äh, suhtluses. nimelt mõjuhinnang ei analüüsi mitte ainult ligipääsetavuse kulusid, vaid võimalusi siseturul kokkuhoidu saavutada. Äh, direktiivi ettepaneku eelselt vaadati, kas see on õigustatud majanduslikult, kas see on teostatav majanduslikult, kas on vaja Euroopa Liidu ülest uut õigusakti. me ei analüüsinud mitte äh, lihtsalt äh, lihtsalt ligipääsetavuse kulusid, sest ligipääsetavus kui selline oli juba omaks võetud põhimõte kõigis riikide, liikmesriikides. ja veel äh, meil oli üks uuring, mis käsitles üheksa liikmesriigi äh, vastavat õigustikku, äh, kus toodetakse kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja kus elab seitsekümmend seitse protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast. seega see oli esinduslik valim ja äh, me tuginesime siis akadeemilistele ringkondadele, kes analüüsisid kõikide liikmesriikide olukorda, äh, peeti mitmeid konsultatsioone ähm, ettevõtjate, avalikkuse esindajatega, vabaühendustega ja mõjuhinnangus kaaluti erinevaid valikuid, äh, nii-öelda äh, vabatahtlikud Äh, juhised vabatahtlikuks täitmiseks, äh, samuti äh, muud variandid, me jõudsime järeldusele, et vabatahtlikud normid ei ole realistlikud, neid või siis pole proportsionaalsed, neid ei täideta. ja siis hinnati nelja erinevat äh, arengust äh, suunda. Äh, nagu te näete, meie instrumendi jaoks äh, töötati välja põhjalik äh, taustainformatsioon ja võrreldi ka seda äh, akt-, lahti äh, ülejäänud Euroopa Liidu õigustikuga, muude nõudmistega, näiteks äh, mis puudutab avalikke hankeid, mis puudutab investeerimist ja tõukefonde, mis äh, mis puudutab ähm, reisi, reisitransporti. Need esimesed kaks valdkonda on tegelikult väga üldsõnaliste reeglitega, mm, et olulisem oli võib-olla näiteks transpordisektori analüüs. me ei taha midagi muuta vastavas õigustikus, vaid tahame toetada olemasolevate õigusaktide rakendamist. ma tahaksin siin viidata ka direktiivi artiklile üheksateist. Äh, nimelt äh, kuidas see seostub ülejäänud õigustikuga, me teame, et Euroopa Parlament on alates kahe tuhande kaheksandast aastast tegelenud artikli üheksateistkümne sisuga direktiivis juba põhjalikult ja nüüd äh, te kindlasti huvitab, kuida-, milline on seos uue äh, ligipääsetavuse aktiga. see uus ligipääsetavuse akt tahab parandada siseturu äh, toimimist, tõhustada harmoneerimise kaudu. Äh, see puudutab äh, tooteid ja, ja teenuseid, artikkel üheksateist aga käsitleb eelkõige inimesi ja on pühendatud diskrimineerimise vältimisele me tahame loomulikult kõiki isikuid võrdselt kohelda, nii puuetega kui, kui ilma puueteta inimesi äh, Äh, lähtume artiklist üheksateist olemasolevas direktiivis, aga me äh, jõudsime järeldusele, et see on väga üldsõnaline, detaile ei ole ja nüüd on uue äh, ligipääsetavuse aktiga antud täpsemad detailid, kuidas artiklit üheksateist rakendada näiteks avalikes hangetest või siis tõukefondides. jällegi, kõik sõltub sellest, kuidas kulgevad need läbirääkimised. mõlemad instrumendid aitavad ÜRO puuetega inimeste konventsiooni rakendamisele Euroopa Liidus, nad on teineteist täiendavad, nad on erinevad loomult äh, ja püüavad erinevate eesmärkideni jõuda. ja nüüd äh, veebi ligipääsetavuse direktiiv. see on täiendav äh, õigusakt, täiendab ligipääsetavuse akti kui sellist, me keskendume selles ainult veebilehtedele ja ainult avaliku sektori veebilehtedele. nõukogus oleks vaja tagada see, et, et direktiivid ei kattuks. loomulikult praegu on tekkinud äh, avaliku transpordi veebisaitidega, aga sellest jõuab hiljem veel põhjalikumalt rääkida. täielik vastavus instrumentide vahel tagatakse sellesama ligipääsetavuse nõudega ja sarnaste standardite rakendamisega. läbi, läbi proportsionaalsuse ligipääsetavus on meie algpõhimõtted, meie uus akt on väga paindlik, väga kindla suunitlusega ja ma usun, et me suudame ka proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtteid järgida. Äh, see akt puudutab äh, ainult neid tooteid ja teenuseid, mille puhul tuli välja, et õigustik on üle Euroopa Liidu väga mitmekesine ja killustatud ja on vaja harmoneerimist, seetõttu meil on niisugune piiratud teenuste ja äh, toodete nimekiri olemas me tahame äh, eelkõige toetada liikmesriike, nad ise siis otsustavad, kas äh, rakendada seda nimekirja või mitte ja nüüd proportsionaalsus, me oleme püüdnud arvestada mm, toodete elutsükliga ja ka äh, nii-öelda remondivajadustega või parandamisvajadustega, me ei taha äh, käsitleda ainult neid tooteid, mis juba turule olid jõudnud. detailsed nõuded on, on piisavalt selged, et turgu harmoneerida. Nad peavad olema äh, seotud funktsionaalse tasandiga, et adekvaatselt probleeme lahendada mm meil on olemasolevad siseturu õigusaktid, erinevad meetmed, näiteks vastavushindamise eh, võimalus, eh, aga nüüd on tagatud ka veel see mm, ise deklareerimise eh, aspekt ja mm, oluline on näiteks see, et me võtsime vaatluse alla e-raamatud. kohustus, olemasolevad kohustused eh, puudutavad elektroonilisi faile, aga eh, eh, pimeda kirjas välja antavad raamatud on hoopis midagi muud, me ei taha toodet muuta. tahame niisuguseid kriteeriume paika panna, et oleks võimalik hinnata, milline on tootjatele pandud koormus. kui VKE-l äh, oleks veebilehe muutmine äh, keeruline, siis äh, nad saavad kasutada nüüd neid võimalusi, mis liiga kulukad ei ole et äh, ajakohastada ja, ja vastavusse viia oma veebilehed või, või tooted. muidugi tuleb äh, ametivõimudel ka kontrolle teostada, mikroettevõtted on teatamiskohustusest vabastatud uue akti puhul ja äh, loodan, et ma liiga pikalt ei ole rääkinud, kuidas siis selle õigusakti rakendamine hakkab kulgema tahtsime anda piisavalt aega liikmesriikidele ja ka äh, ettevõtjatele, et saaks arvestada toodete elutsüklit, et nad saaksid uurida, tutvuda nende uute nõuetega, tegemist on siiski keeruka protsessiga. liikmesriikidele antakse kaheaastane üle, ülevõtmisperiood, et äh, end vastavusse viia siis uue aktiga siis on ette nähtud rakenduskava, äh, äh, kus on ette nähtud tea-, teavitussüsteem, et oleks võimalik protsessi järgida ja aidata liikmesriike ja tuleb koostööd teha ka nii tarbijate kui ettevõtjatega. Äh, neli aastat on ettevalmist-, rakendamise ettevalmistamiseks ja me arvame, et ettevõtjatele on uue sätetega rakendamiseks antud piisavalt aega. loomulikult direktiivi rakendamisel tuleb silma peal hoida selleks, et arvesse võtta ka sotsiaalmajanduslikke arenguid. me oleme pakkunud välja viieaastase jälgimisperioodi alates äh, rakendamisest. ja kokkuvõttes olen ma rahul sellega, et direktiiv äh, on kindla suunitlusega, äh, hakkab toetama Euroopa Liidu tööstust, Euroopa Liidu äh, tervikuna rakendades ÜRO konventsiooni ja tagab ka puuetega inimeste osaluse majandustegevuses ja ühiskonnas tervikuna. suur aitäh teile tähelepanu eest, oleme valmis teie küsimustele vastama ja meil on hea meel ka koostööd teha EMPL ja IMCO raportööridega, tänan. suur tänu selle väga põhjaliku ettekande eest ja nüüd saab sõna Adam Koosa. köszönöm a szót, elnök úr. Mielőtt elkezdeném a rövid összefoglalást. Suur tänu. Enne kui ma teen omapoolse kokkuvõtte, mõtte ja märkused, tahan ma kõigepealt tänada sekretariaati meie komisjonis selle eest, et meie tänane koosolek toimub barjääride vabalt ja rahvusvaheline viipekeeletõlk on siin saalis, nad töötavad vaheldumisi ja see näitab tõesti, kuidas on võimalik puuetega inimestele ka tagada juurdepääs tõketeta informatsioonile. jah, meil siin komisjonis on ol-, olnud mitmeid üleskutseid Euroopa Komisjonile vastu võtta õigusakte, mis tagavad tõketeta juurdepääsu, ligipääsetavuse neli dokumenti, ma võin neid lausa peast tsiteerida, on üles kutsunud Euroopa Komisjoni lõpuks äh, ometi tegutsema ja see on ennast ka õigustanud. ja tõenäoliselt pikemas perspektiivis mõjutab äh, kõik see positiivselt Euroopa majandust ja Euroopa kodanikke ma tahan rõhutada, et minu arvates ei puuduta see teema ainult äh, puudega inimest, vaid kõiki Euroopa kodanikke. meil on siin äh, olnud ka hea näide äh, ATM pangamasinate kasutamisest mina ei ole pime, aga samas ma tõesti olen suurte raskuste ees, kui ma tahan eh, pangaautomaadist ekraanilt informatsiooni lugeda. nii et tõsi on see, et kõik see, mida me arutame, ei puuduta ainult puuetega inimesi eh, see puudutab kogu ühiskonda ja asi ei ole minus, teistes puuetega inimestes, vaid selles, et kaotada tõkked. mis puudutavad kogu meie ühiskonda. ja see on uus aspekt ja sellest lähtuvalt me peaksime nendele probleemidele lähenema. ÜRO-gi on sedasama leidnud kõneks ei ole siin puuetega inimesed, vaid tõkked, mis tuleb kõikjalt kõrvaldada. nii et mitte meditsiiniline mudel, vaid ühiskonnapõhine mudel ja see komisjoni algatus vastab äh, nendele uutele põhimõtetele. Äh, komisjon on väga õigesti rõhku pannud just ühiskonna äh, aspektile. ja nüüd ootame siis, kuidas inimesed reageerivad, need, keda see kõige rohkem puudutab. ma olen viimastel kuudel arutanud seda teemat lobiorganisatsioonidega, majandus- Äh, osalistega, mitmesuguste liitudega. ja selge on see, et äh, seisukohad on väga erinevad. aga ükskõik kui erinevad ka ei oleks, tähtis on kõik ära kuulata ja ühe kuu pärast äh, toimub meil veel üks kohtumine, kus kõik need huvitatud Äh, organisatsioonid ja ettevõtted saavad osaleda. Äh, ja arutada, kuidas nüüd äh, kõike seda, mida kavandatud on, ka ellu viia. üks näide USA-st USA-s on juba väga palju ära lahendatud, mis meil on veel endiselt probleemiks. ja e, seda tänu just headele õiguslikele alustele. E, USA-s ollakse siin väga kaugele arenenud. ma loodan ka, et Euroopas liigutakse siin edasi, nii et ma tahan nüüd tänada äh, komisjoni väga põhjaliku tutvustuse eest, tehtud töö eest, aga ma tahaksin rõhutada veel paari asja, mida võib-olla ei ole puudutatud piisavalt, nimelt määratlused, mõisted. ÜRO-s on kokku lepitud ühtsetes mõistetes ja Euroopa on võtnud äh, need üle. aga siin nüüd käsitletavas õigusaktis räägitakse näiteks funktsionaalsest tõkkest, piirangust, mis on täiesti uus mõiste ja jääb minu jaoks öö, äh, öö, äh, nagu õhust võetuks, ma ei oska seda tõlgendada ja kuidas see eh, funktsionaalsus nüüd sobitub kokku varasemal ajal kasutusel olnud mõistetega? ja veel üks küsimus. nimelt eh, ettevõtjad tunnevad selle vastu huvi ja ma edastan teilt saadud informatsiooni neile. nimelt Eh, peaks saama mõõta seda, kuidas tooted ja teenused ikka on eh, tõketeta ja tagavad ligipääsetavuse. ja millised riskid eh, siin on? ma arvan, et seda peaks põhjalikumalt analüüsima tähtis on tagada, et teenused ja tooted, mis eh, nüüd tekivad, mingeid uusi ohtusid ja riske kaasa ei tooks. kui näiteks on tegemist pimedatele mõeldud tootega, siis see toode eh, reageerib häälele, aga võib teatud tingimustel eh, ohtlik olla kui seda mujal kasutatakse. näiteks eh, kuulmispuudega inimeste jaoks. ja samuti eh, standardid ei ole sugused, eh, ühesugused viipekeele puhul kõikides liikmesriikides ühe riigi viipekeelt ei tarvitse mõista teises riigis. nii et sedagi peaks võib-olla analüüsima ja minu kolmas märkus puudutab tähtaegu. Ehm, mitmed ühingud on leidnud, et kuus aastat on liiga väike aeg. varasematele kogemustele tuginedes on liikmesriigid pidanud kuut aastat piisavaks selleks, et kõike reguleerida. teised jälle leiavad, et seda on liiga palju, et liiga kiiresti tahetakse muutusi. aastal kaks tuhat kümme pakuti see strateegia esmalt välja ja kuus aastat on juba möödunud sellest ajast ja kui me nüüd veel kuus aastat peame ootama, siis see tähendaks nihet kaksteist aastat ja see tuleks tõesti ära hoida. seadusandjad ei tohi lubada äh, sellise kaheteist aastat viivitust ja tuleks äh, ja ei saa ka selgitada, mis põhjused sellel on nendele inimestele, kes, keda see ennekõike puudutab ja ma juba rõõmustan ette meie arutelu üle variraportööridega ja olen variraportööridega kontaktis. aga samas on ka väga tähtis see, et kõik, mida me siin arutame mm, ja otsustame, läheks kokku ka meie siseturu eeskirjadega jah, meil on ainupädevus selles e, valdkonnas, aga see kõik peab olema, mida me teeme kooskõlas teiste õigusaktidega ja ma vabandan, et väga pikalt rääkisin. suur tänu. arvestades, kui palju meil aega on, e, siis poolteist minutit on meie raportööril veel võimalik sõna saada pärastpoole. nüüd esimesed sõnavõtjad. suur tänu ja me täname komisjoni ja voliniku selle ettepaneku eest, oleme seda pikalt juba oodanud eh, ja tegemist on eh, tõeliselt suure hetkega ja alustuseks peab alati ütlema, et eh, suurim takistus puuetega inimestele on ligipääsematu keskkond, mis takistab neil elamast ja me peame neile selgitama, mida me üritame teha nende tehniliste elementide, kuidas me nende elu lihtsustame õiguslikku alust me ei muuda, Äh, proua Tyson kasutas seda, see ei ole piisav, see ei äh, lahenda diskrimineerimist, aga igal juhul see ei tohiks meid takistada edasi liikumas selleks, et saavutada parimad sätted. kui nüüd teksti kritiseerida, siis pean ütlema, reeglid on äh, ranged selles osas Äh, mis puudutab äh, netile juurdepääsu, aga haridus, tervishoid, eluasemed, äh, vaba aeg ja pöörduksin komisjoni poole, et teeksid rohkem selleks, et oleks tõesti võimalik näha, milline on see mõju või siis vähemalt me tunnistama, et, et see midagi ei mõjutata. mis puudutab rakendamist, siis enesedeklaratsioon on tõesti kõige lihtsam viis seda lahendada ja minu arvates oleks vaja seda muuta. nüüd, mis puudutab erandeid, ettevõtted ei saa lihtsalt öelda, et nad äh, millegi vastavalt tegutsevad. meil on vaja, mis puudutab seda äh, nii-öelda mõistlikku lahendust, seda kõike on vaja tasakaalustada. väga oluline on see, et kaasav disain, universaalne disain oleksid tekstis sees. ja kuna aega on nii vähe, siis Äh, vaba liikumine, millest me räägime ja selle kaitsmine praegusel hetkel, siis seda ei ole, juhul kui tegemist on äh, puudega ja see peaks muutuma tulevikus, aitäh. suur tänu nüüd Helga Stevens, poolteist minutit, palun. ja, tänkjewel, voorzitter en kollegas. suur tänu, esimees, lugupeetud kolleegid. ma sooviksin tänada kolleeg Košat väga kasuliku sissejuhatuse eest ja ma olen temaga ühel meelel üldiselt. aga ma arvan, et me peaksime rõhutama seda, et me ei tohi unustada, et kõige, peaaegu kõik liikmesriigid on alla kirjutanud ja ratifitseerinud äh, vastava konventsiooni, ehk siis nende kohustus on ÜRO konventsiooni jõustada, me ei saa loomulikult dikteerida liikmesriikidele midagi, aga kui vaadata vaba liikumise põhimõtet, kaupade ja teenuste liikumist ja ka kapitali vaba liikumist, siis äh, me näeme, et Euroopas äh, peame tagama meie, et liikmesriikidel muutuks äh, reaalsuseks see ligipääsetavuse nõue puuetega inimestel peaks olema samuti tagatud vaba liikumine. lisaks sellele ettevõtetele, VKE-dele, poodidele tekib tihti olukord, kus inimestel on takistused, mis ei võimalda neil näiteks poes või pangas käia ja need ettevõtted kasutavad äh, Äh, seda olukorda. kui me tagame, et äh, kõik oleks ligipääsetav, kus siis äh, need ettevõtted saaksid oma käivet suurendada ja kasumit, see on ka neile kasulik minu arvates. kui need inimesed aga rahvastikust välistada siis, siis kümme protsenti käibest kaob ja majanduslikus mõttes on see naeruväärne. ja täiesti loogiline oleks majanduslikult töötada selle nimel, et oleks ligipääsetavus ja Euroopa peab tagama, et eh, eh, kõik liikmesriigid selles osas eh, pingutavad. ja samuti peame me mõistma, et see toob endaga kaasa teatud koormuse, aga seda ei saa kasutada ettekäändena midagi tegemata jätta. minu Mariann Harkin, poolteist minutit. Um, suur tänu, esimees, väga palju, mida ma tahtsin öelda, on juba öeldud, saan teha lühidalt. aga ma sooviksin tänada komisjoni sissejuhatuse eest. jah, tõesti on kulunud palju aega, aga nüüd on ettepanek meie ees. minu arvates ei ole see mitte hea, vaid suurepärane idee ja härra Koose ütles täiuslikult välja, et see ei puuduta mitte ainult puuetega inimesi, vaid puudutab kõiki kodanikke ja loomulikult see muudab selle tootjatele, teenusepakkujatele atraktiivsemaks. ja see on tõesti see, millest, mis mõju omab. õigusliku alu, aluse kontekst äh, on samuti mõistetav. paar märkust minu poolt. ettepanek iseenesest Helga Stevens viitas ka ÜRO konventsioonile ja ma usun, et see ettepanek aitab liikmesriike Äh, käivitada ne, nende vastutus lähtuvalt sellest põhimõttest. mul on paar küsimust, mis puudutavad ebaproportsionaalset koormat, mis on artiklis kaksteist. võib-olla oleks vaja rohkem täpsustust komisjoni pealt, kuidas see toimib, sest minu arvates on oluline, et kui me lõpetame selle seadusandlusega, siis me peaksime olema rahul sellega, et ühtlustamine toimib liikmesriikide lõikes. mul on vaja endalgi vaja teha palju tööd, rääkida erinevate organisatsioonidega, aga ma arvan, et lähtepunkt on väga hea, aitäh. suur tänu. Konstantin Kakuuneva poolteist minutit.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 ma olen selle teema variraportöör ja loodan tõhusale koostööle koos härra Kuusaga. ka mina olen nõus tema esimese ettepanekuga, et rakendaminest on vaja pikendada neljalt kuuele aastale. see on probleem eriti just väikestele riikidele mul on küsimus komisjonile selles osas. viisite läbi mõjuhinnangu üheksas liikmesriigis kaheksakümmend protsenti SKT-st, seitsekümmend seitse protsenti rahvastikust oli esindatud, seega ei ole see esinduslik. ainult kolmandik liikmesriikidest ehk siis te ilmselt äh, viisite selle läbi suurtes liikmesriikides, et saada kokku seitsekümmend seitse protsenti, aga kuidas on lugu väikeste liikmesriikidega, see puudutab ka minu koduriiki äh, Lätit, nagu ka paljusid kolleege, kes tunnevad muret ja me teame, et äh, väikeses riigis on rakendamine ligipääsetavuse osas kindlasti palju kulukam, aitäh! suur tänu! EFTD eh, siin ka ei ole mulle teatatud, kes on raportöör. suur tänu, esimees! ka mina sooviksin tänada kolleeg Košat aitäh äh, selle esialgse sissejuhatuse eest. tegemist on tõsiseltvõetava jõupingutusega äh, olukorda parendada, et tagada ligipääsetavus. ma olen eriti nõus sellega, et puuetega inimestele on vaja tagada võrdsed võimalused me peame õppima rääkima sellisel määral, et me kaasame kõiki. senini on vahet tehtud ja keskendutakse lihtsalt erinevustele ja eelarvamustele. aga me peame rääkima ühel meelel kõikide nimel juur-, ligipääsetavusest. ja see võimaldaks meil kaitsta olukorda, nii et kõik oleksid kaasatud Äh, natukene nagu ka kriitikat. me tahame ligipääsu kaupadele ja teenustele, et piisavalt tähelepanu oleks pööratud puuetega inimestele, aga samas liiga tihti ei ole tagatud struktuurid, mis sellise ligipääsu võimaldaksid toodete ja teenuste osas lähtume me struktuuridest, mis ei ole ligipääsetavad, mina elan Itaalias riigis, kus arhitektuursed äh, barjäärid, takistused on normiks, see on väga tõsine probleem. koolid, haiglad ja meil on vaja siin selgeid juhtnööre, aitäh. suur tänu NF-ist. ka ei ole mulle teada, kes on raportöör hästi, olgu nii, kas on veel sõnasoove? ei ole, siis viimase sõna õigus Adam Koosale kaheks minutiks. köszönöm az újból megadott szót, elnök úr. Suur tänu, et veel kord mulle sõna andsite, härra esimees. see oli väga kasulik, mis kolleegid ütlesid ühes märkuses eh, küsiti, et kuidas see mõjutab väiksemaid liikmesriike. võib-olla komisjon ei analüüsinud seda. tõesti, on selge, et mõjude eh, hinnang viidi läbi ainult eh, suuremates liikmesriikides, mis Eh, hõlmavad seitsekümmend protsenti elanikkonnast. mina, meie oleme kesk, mina olen keskmise öö, eh, suurusega liikmesriigist, meil on kuussada tuhat puudega inimest. ja ma leian samas, et tõstatud küsimus on väga tähtis väikeste riikide jaoks, eh, mis see kõik maksma läheb väikeste ja keskmise suurusega liikmesriikidele, aga me tegelikult siin ei aruta mitte finantsküsimust, mingit Excel tabelit, vaid äh, ja arvusid, vaid ikkagi inimõigusi. ma olen valmis neid teemasid edasi arutama omavahel ja ka komisjoni ja nõukoguga. kolleeg Helga Stevens ütles, et see peab kaasa tooma olukorra, kus kõik võidavad. aga võib-olla ettevõtjad ei suuda veel välja pakutud nii näha ja hiljem äh, saavad aru, et ka nemad äh, võidavad sellest ja see on kasulik. alguses mõeldakse jah, kõigepealt kulutuste peale, aga keskpikas perspektiivis äh, ka ettevõtjad näevad, et mitte ainult finantstulu ei tõuse neile vaid siin on väga palju muudki positiivset. meil on vaja kõigest sellest te paremini teavitada. kodanikuühiskonna organisatsioonid on juba pikalt äh, viidanud sellega, et tõkete kaotamine puuetega inimeste teelt on kasulik kogu ühiskonnale. ja meil on siin veel väga palju vaja ka teistel ära teha. suur tänu selle arutelu eest meil toimub kuulamine kahekümne kuuendal septembril ja siis me eh, arutame edasi kaheteistkümne, kolmeteistkümnendal oktoobril seda eelnõu ja eh, jaanuaris kaks tuhat seitseteist hääletame siin komisjonis teksti. nüüd tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde ja see puudutab töötingimusi ja just ebakindlaid töötingimusi. siin on tegemist ühe uuringuga, Neoklis Tükiliotis on meie raportöör ja Andrea Brauton, kes on Ühendkuningriigist Tööhõiveuuringute Instituudist, teeb meile ettekande. ja nüüd pannakse see ka ekraanile. palun okei okay., thank you very much um.... suur tänu. ma arvan, et mulle on antud viisteist minutit selle uuringu tutvustamiseks. me viisime selle läbi koos meeskonnaga kolleeg Eichhorst on ta Saksamaal ja IDEA konsult Belgias osales ka selles nüüd. uurisime erinevaid suundumusi, poliitilisi strateegiaid tööhõives Euroopas ja tahaksin kõige olulisemad sõnumid välja tuua täna. millest ma siis kõnelen? kui me räägime selle ülesehitusest, selle uuringu ülesehitusest, siis kõigepealt äh, metoodika, eesmärgid, siis äh, milliseid mustreid me leidsime, milline on ebakindel töö, millised on suundumused, millised on poliitilised strateegiad Euroopa tasandil ja liikmesriikides ning äh, milliseid äh, väljakutseid meil ees seisab ja milliseid soovitusi on vaja anda meie arvates. selleks, et võidelda ebakindlate töökohtadega. meie eesmärk oli anda süstemaatiline ülevaate viimastest suundumustest töösuhetes ja äh, ka võimalikust ebakindla töökoha ohust. millised olid meie äh, allikad, me kasutasime kahte uurimust, Euroopa äh, tööjõu-uuring ja Euroopa äh, tööturu-uuring, me kasutasime kahe tuhande kümnenda aasta andmeid, aga see võimaldas siiski välja selgitada, millised on suundumused ja mustrid kasutasime väga palju kirjandust äh, selleks, et tõesti äh, anda kvalitatiivne hinnang sellele, mis toimub. ja põhjalikumalt uurisime kaheksat liikmesriiki Saksamaa, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Leedu, Holland, Poola, Ühendkuningriik. Need ei olnud sellised äh, riik, riigisüsteemide põhjalikud uurimused, kuid vaatasime, millised on põhiprobleemid, uurisime kolme eh, töösuhet, mis on võib-olla kõige ebakindlamad. samuti viisime läbi eh, intervjuusid Euroopa Liidu sotsiaalpartneritega milline oli meie lähenemine? me lähtusime sellest, et Euroopa Liidu üles definitsiooni ebakindla töökoha kohta ei ole. palju sõltub erinevatest teguritest, näiteks äh, individuaalsest olukorrast, äh, sellest, kuidas isik ise suhtub oma töö, töösse, äh, kas ta peab seda ähm, ebakindlaks, kas ta peab seda loomulikuks. palju sõltub ka suhtumisest riigi tasandil, mida peetakse normiks või tavapäraseks. seega äh, teema oli väga keeruline selleks, et seda uurida. Äh, me ei teinud mingeid eeldusi äh, tahtsime neutraalselt teemale läheneda, see tähendas seda, et me käsitlesime igat sorti töölepinguid jätnud midagi kõrvale. seega meie metoodika äh, liikus nii-öelda kahte telge pidi, äh, võtsime aluseks teatud äh, ebakindluse näitajad, vaatasime töölepinguid, standardseid täiel, täisajaga töö, töölepinguid, osalise tööajaga töölepinguid, FIE-de tööd, ajutise lepinguga töötajaid, hooajatööle, töölisi, alltöövõtjaid, lähetatud töötajaid, nulltööajaga või nulltundidega lepinguid, internide praktiku, praktikantide tööd, igasuguseid deklareerimata ja eh, mitteametlikku töövorme selle põhjal tõime välja teatud indikaatorid, mille alusel võiks ebakindlust hinnata. kõigepealt äh, palk, siis äh, ligipääs sotsiaaltoetusele, äh, kolmandaks tööõigused, neljandaks tööohutus ja tervis, siis koolitus ja karjäär ning lõpuks kollektiivsed töötajate õigused. see oli siis meie lähenemise alus. ma ei tea, kuidas teile paistab, aga tahtsin teile näidata lihtsalt ühte slaidi, kus tuleb välja, millised on Euroopa Liidu töösuhted kahekümne kaheksas liikmesriigis. millised on tendentsid, siit on näha, et põhimõtteliselt standardne leping on täisajaga töötaja äh, tööleping, äh, see, sellised töösuhted moodustavad viiskümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu töötajatest, viiskümmend üheksa protsenti täisaeg, äh, tähtajatu leping. siis on äh, tähtajatu osa äh, ajaga töötamine, siis on kindlatähtajalised lepingud äh, ja FIE-de töölepingud või, või töösuhted. Need olid need põhilised äh, töösuhted. milliseid mustreid me avastasime? kõigepealt standardne tööhõive, see on tähtajatu täisajaga töötamine äh, see on vähenenud viimase kümne aasta jooksul äh, kahe tuhande kolmandast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani kuuekümne kahelt protsendilt viiekümne üheksandale protsendile. seega äh, äh, trend on vähenemise suunas. Mm, see, see ei ole tohutu langus, aga siiski, see on täiesti nähtav. üks kümnest inimesest töötab seega hoopis mingisuguse muu lepingu alusel Äh, enamasti tähtajatu osaline, osalise tööaega leping, vabakutselise töö äh, või mingisugune kindla tähtajaga leping, kui töötatakse umbes kakskümmend tundi nädalas ja siis deklareerimata töö, seda on väga raske uurida. uuringud on näidanud, et umbes neli protsenti elanik, tööealisest elanikkonnast teeb mingit deklareerimata tööd või on teinud seda viimase kaheteist kuu jooksul. tõesti, mõnedes riikides on suurem, mõnedes riikides väiksem see protsent. nüüd äh, millised on äh, individuaalsed mustrid? mehed töötavad äh, täisajaga tähtajatu lepinguga rohkem kui naised, kuuskümmend viis protsenti ja viiskümmend kaks protsenti on võrdlusandmed. Nad töötavad ka rohkem vabakutselistena ja Äh, naised, nagu me teame, äh, töötavad osalise tööaega rohkem kui mehed. vaatasime ka, milline on töötajate haridustase äh, mm, standardlepinguga töö saamine väheneb haridustaseme vähenemisega. kuuskümmend neli protsenti kõrgema haridusega inimesi töötas tähtajatu tava, tavalepinguga. ja äh, kui me vanus, vanusestruktuuri vaatasime, siis noored töötasid sageli just osalise tööajaga või ajutise lepinguga. ja äh, üks kahest noorest oli ka mingil praktikakohal olnud viimase kaheteist kuu jooksul. Äh, sektorid sektorite äh, kaupa oli äh, varieerumine üsna tuntav. Äh, kõigepealt siis standard tähtajatud lepingud olid tavalised mm, tootmises, tootvas tööstuses, mittetootvas tööst-, majaharu äh,, majandusharudes, avalikus halduses, hariduses seitsekümmend viis kuni kuuskümmend kolm protsenti. põllumajanduses, kalanduses, metsanduses äh, oli selliseid lepinguid ainult kolmkümmend üheksa kuni kakskümmend üheksa protsenti ja seal prevaleerisid vi-, äh, vabakutselised viiekümne kolme protsendiga. nüüd äh, osaline tööaeg oli väga äh, levinud teenuste sektoris, hariduses, äh, tervishoius ja samuti äh, kaubanduses, jaemüügis. et kindla tähtajaga töölepinguid võis leida igas sektoris äh, agentuuriga äh, palgatud töölepinguid oli samuti igal pool kolm-neli protsenti võib-olla tootmises. ja nüüd liikmesriigid kohati äh, oli jällegi olukord väga erinev. standardsed lepingud kasutati kõige rohkem Ida-Euroopast kuni kaheksakümmend protsenti, kõige vähem no, Hollandist kolmkümmend neli protsenti. Äh, seda sellepärast, et Hollandis on osalise tööajaga töötamine väga populaarne ja levinud. nüüd äh, lepinguline osalise tööajaga töötamine oli äh, üheksa protsenti Austrias ja üle viiekümne protsendi sellistes riikides nagu Bulgaaria, Küpros, Hispaania, Kreeka ja Itaalia. ja samuti äh, nägime, et äh, kindla tööajaga lepinguid soovisid enamus töötajad, kuni seitsekümmend protsenti töötajatest enamus riikidest, need on üles loetud siin ja millised on need ähm, üleminekuvõimalused äh, tähtajatule lepingule? kas see, äh, kas see on võimalik, Äh, või, või vähe äh, tõenäoline. Äh, need võimalused on vähenenud võrreldes kahe tuhande kaheksanda aastaga. alguses oli kakskümmend seitse koma kaheksa protsenti, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kakskümmend kaks koma kaheksa protsenti või isegi mõnes riigis vähem kui viisteist protsenti. mõned riigid on nendesse äh, ajutistesse lepingutesse kinni jäänud või takerdunud. ja millised on siis suundumused, ma näitasin ähm, teile juba ka ühelt varasemalt graafikult, millised need trendid on, millised on suundumused erinevate lepingute kasutamise puhul, tegelikult me kasutasime ju kümneaastast perioodi oma uuringus äh, standardlepingud on vähenenud kuuekümne kahelt viiekümne üheksale protsendile tähtajatu osaline töö on kuuelt seitsmele protsendile läinud, marginaalsed osalise tööaega töökohad kaheksalt üheksale protsendile, kindlad tähtajaga töölepingud on stabiilselt seitsme protsendi juures, vabakutselisi ja FIE-sid üksteist protsenti või, või tegelikult üheteistkümnelt protsendilt vastavalt neljale protsendile või vabandust, üksteist protsenti ja neli protsenti vastavad kategooriad, tegelikult need on stabiilsed protsendid ja ajutine agentuuride kaudu töötamine jällegi üks protsent, stabiilne tööhõive ning äh, õpipoisi ja, ja praktikandi kohad stabiilselt kaks protsenti töösuhetest. Äh, me rääkisime ka sellest, milline, äh, mida tähendab äh, ebakindlust, püüdsime klassifitseerida erinevaid lepinguid töösuhteid riskikategooriasse, kategooriatesse. ei tahtnud öelda, et üks lepingu kategooria on kindlalt äh, ebakindel, ei. klassifitseerisime äh, lepingud või töösuhted nelja valdkonda. kõigepealt madala riskiga töölepingud, need on äh, tähtajatud lepingud või avatud lõpuga osalise tööaega töö, töölepingud, siis on niisugused keskmise riskiga marginaalsed, äh, samuti äh, tähtajatud lepingud, need ei ole sugugi riskivabad, siis on äh, keskmise kuni kõrge riskiga töösuhted ajutised agentuuriga, sõlmitud lepingud, lähetatud töötajad, kõrge kõrge riskiga on deklareerimata töö, mitteametlik töö ja nulltundidega töölepingud. väga palju sõltub eh, igast üksikust olukorrast, erandite teema on väga keeruline. räägime poliitilistest strateegiatest Euroopa Liidu õigustikus, on olemas juba eh, raamistik erinevatest direktiividest, mis peaksid vältima eh, ebakindlust tööturul Äh, me oleme seda raamistikku pidanud tõhusaks, kuigi äh, mõned asjad on veel lahtised, äh, nimelt see on seotud liikmesriikide rakendusvõime, võimega. kui palju on investeeritud üksteiselt õppimisse, kui palju on häid praktikaid üle võetud, kui palju on sotsiaalpartneritega nõu peetud, mõnede direktiivide rakendamisel on sotsiaalpartneritega konsulteerimine väga tähtsal kohal, loomulikult on peetud teatud kampaaniad ja lõpuks ähm, liikmesriikide endi õigustik, ähm, mida tuleb rakendada ja mis läheb võib-olla kaugemalegi kui Euroopa Liidu õigustik äh, ja teatud juhtudel äh, on spetsiifiline ja omane just äh, sellele riigile. millised on siis meil lahendamata probleemid. ajutine agentuuri kaudu äh, töötamine, selle, sellekohane direktiiv on teinud mitmeid erandeid võrdsest kohtlemisest, siis on meil neljakümne kaheksa tunnine töönädal probleemiks tööaja direktiiviga seoses, jällegi seoses eranditega, mis on tehtud, siis on veel igasuguseid õiguslünki, mis võimaldavad mõnedest õigusaktidest äh, sealt äh, ümber minna ja mõned lüngad on ka seotud Tööturuinspektsiooniga ja selle tööga liik-, mõnedes liikmesriikides. mõned probleemid on äh,, äh ei ole kadunud äh,, Nendele tuleb ka tulevikus mõelda, arvestades seda, milliseid trende ja suundumisi me oleme avastanud. millised on meie soovitused? me tahaksime, et heaolusüsteemid peaksid siiski töö, töötajaid, eriti A-tüübilise lepinguga töötajaid rohkem toetama, selleks et keegi ei äh, satuks vaesuse lõksu, eriti seoses pensionidega, siis tuleb tasakaalustatud läheneda reguleerimisele, tuleb ühitada paindlikkus, töökoha kvaliteet ja töökoha kindlus mõnedes riikides on töökoha kaitse standardlepingutega tagatud, aga kui ei ole, siis tuleb mõelda, mida eh, töölevõtmine ja vallandamine tähendab, kas eh, seda kasutatakse paindlikkuse huvides ja lõpuks, kui me näeme, millised on probleemid, siis rakendusega on probleeme, seetõttu tuleb tööinspektsioone toetada. ja lõpuks leidsime ka seda, et äh, digitaaltöö on, on äh, järjest levinumaks saanud, seega tööturg peab kaasas käima uute arengutega ja need probleemid vajavad täiendavat uurimist. tänan. tänan, väga-väga huvitav. jah, siin on palju, mille kallal töötada sada üheksakümmend lehekülge ja see on ainult esimene osa. nii et padja alla õhtul. nüüd Neoklis, meie raportöör, palun. tänki, Toomas eh.... suur tänu, Toomas. jah, ma tänan uuringu öö, äh, koostajaid Eh, uuring tegeleb tööhõivega Euroopas ja näitab, et selle teemaga tuleb edasi tegeleda, sest eh, eh, sellised probleemid, millest siin räägitakse, puudutavad ikka rohkem ja rohkem töötajaid Euroopas. igatahes on teie uurimus väga ulatuslik mm ja tahaksin öelda järgmist. kõigepealt eh, need pidevad eh, tähtajatud eh, püsivad lepingud on midagi, mis üha vähenevad, nende hulk üha kahaneb ja eriti kriisi tõttu. ja töösuhetes on ikka rohkem ja rohkem ebakindlust Äh, äh, ja äh, kuna tegemist on ikka üha vähem ja vähem tähtajatute püsilepingutega, siis tekitab see ebakindluse. väga palju on ka osalist tööaega, mis jääb alla kahekümne tunni nädalas ja see kujutab endast töövõtjatele väga suurt ohtu. Bulgaaria, Küpros äh,, Kreeka ja Hispaania äh,. seal on väga palju neid, kes ei tahaks osalise tööajaga äh, töötada, aga paraku on sunnitud seda tegema, sest alalist lepingut neile ei pakuta. ja peab ütlema, et ähm, kõik ei saa kriisi kaela ajada, kriis öö, äh, oli lihtsalt äh, paljudele ettekäänneks, et uut liberaalset tööhõivepoliitikat hakata ajama ja öö, äh, kehtestada uued töösuhted. aga viimasel aastakümnel on meil väga palju öö, töös öö, valdkonnas reforme läbi viidud, näiteks Saksamaal Harts reform äh,, Hispaanias, Itaalias on loodud kaheksakümnendal, üheksakümnendal aastal väga palju uusi äh, töökohti äh,. aga muret tekitab äh, tänapäeval see, et äh, ka äh, tugevaid ametiühinguid enam ei ole e, ja sotsiaalpartneridki on nõrgad ja et õõnestatakse kollektiivlepinguid. ja eriti on seda näha nendes riikides, kes väga on kannatanud kriisi käes. ja probleem on võtnud suure ulatuse Kreekas, Portugalis, aga ka teistes riikides ja siis veel need tööajata lepingud, nii-öelda nulltöötundidega lepingud. Teie uuringu lõpus räägitakse sellest ja see on nähtus, mis toob suuri ohtusid ja muudab olukorra väga ebakindlaks ja samuti näiline füüsilisest isikust ettevõtjana töötamine on samuti suureks probleemiks. töövõtjate õigused üha kahanevad. ja sotsiaalkaitse töötajatel on üha nõrgem nii et ma saan ainult toetada teie uuringut, aga nüüd on meil vaja põhimõttelist arutelu nende probleemide üle, millele uuring viitab näiteks äh, töötingimused. see on meie komisjoni tüüpiline äh, arutusteema. ja mis puudutab ebakindlaid töösuhteid, siis on vaja need täpsemalt määratleda, sest õige äh, definitsioonita äh, täpse definitsioonita, mida need ebakindlad töösuhted endast kujutavad, ei saa me edasi liikuda. jah, nõukogus muudkui arutatakse ja arutatakse, et mida need ebakindlad töösuhted ikkagi tähendavad aga see ei ole töövõtjate huvides. meil on vaja kõikehõlmavat raamistikku, millega ühineksid kõik liikmesriigid. ja tähtis on ka, et noored ei peaks kulgema ühelt väljaõppelt teisele, ühelt praktikakohalt teisele. kaks aastat Äh, töötavad nad praktikandina ja sugugi mitte äh, ei lõppe see pideva püsiva töökohaga nende jaoks, seda me näeme nii Saksamaa kui ka Küprose puhul. jah, väärikad töötingimused, äh, tähtajatud töölepingud on see, mille eest me peame seisma. tähtis on, et töötajad ei satuks tupikusse. ja kui eraldatakse toetusi, siis tähtis on ka, et noortele praktikandi kohti, väljaõppekohti juurde loodaks öö, öö aga me peame ka silmas pidama, et lõppkokkuvõttes ettevõtja nende kohtade puhul enam midagi ei maksa ja kõik maksab maksumaksja. nii et tuleb mõelda mitte ainult tööandja peale, vaid ka töövõtja peale. meil on vaja ka öö, uutele töösuhetele uut liiki töölepinguid yes.. ma tänan ja nüüd öö, Claude Rolen, palun, variraportöör Rahvaparteist. suur tänu, esimees. Äh, esimesed reaktsioonid, reaktsioonid lähtudes sellest, mis me kuulsime, äh, komisjoni president veidi aega tagasi ütles, et äh, me peame siin lähtuma määramata ajaga lepingutest kui inimene alustab tööd niiviisi oma karjääri alguses ja lõpetab, siis eh, nii ongi see eh, ühe kindla lepinguga algusest lõpuni eh, on jäänud minevikku. ja meil on vaja määratleda siin just, mis puudutab see ebakindel töö, väga keeruline on äh, Äh, seda määratleda, see varieerub riigist riiki ja olukorrast olukorda, käsitletakse, kasutatakse erinevaid definitsioone ja sellest lähtuvalt on keeruline vajalikku poliitikat kujundada, kui meil ei ole ühist mõistet ja seega võivad lahendused olla ebatõhusad siin aga on meil üsnagi huvitavaid kriteeriume välja toodud ja mulle tundub, et kasulik oleks minna võib-olla mitte ühtse definitsioonini, aga nii, nagu ka te minu arvates ütlesite, välja tuua need elemendid, mis võimaldavad määratleda ebakindluse astme, sest nagu me näeme, siis see ebakindlus võib olla väga erineva mahuga, lähtudes äh, erinevatest tingimustest nüüd see, millele te viitasite varem, äh, uut tüüpi majandus, näiteks ähm, koostöömajandus äh, ja nii edasi, kus on ka üsnagi palju ebakindlust ja väga olu-, huvitav on vaadata, kuidas areneb teatud tüüpi äh, ebakindlus võib viia teatud äh, töökohtadeni, aga mitte kindlasti. ning tegemist on väga olulise lähenemisega, ma, ma ei pannud tähele, kas te rääkisite sellest, et siin on ka teatud elemendid, mis on äh, seotud äh, äh, ka sellega, et ebakindlates töösuhetes isikud, isikutel näiteks oleks juurdepääs töötervishoiule, näiteks kui neil töö ajal äh, on mingisugune tööõnnetus või midagi sellist, siis on see oluline element. väga oluline on samuti viidata ka sellele, mis puudutab nii-öelda neid uusi äh, lepinguid Belgias, minu riigis, on, kui me vaatame näiteks uusi töökohti äh, viimasel kuul, siis me näeme, et äh, olukord on muutunud olulisel määral ebakindlamaks ja lisaks ka need tööpausid, mis mõjutavad karjääri näiteks juurdepääsu äh, pensionile või pensioniõigustele. väga oluline on äh, sotsiaaldialoog sotsiaalpartneritega, meil on vaja jõuda kokkulepeteni ametiühingute ja tööandjatega ja minu jaoks üks põhiteemasid, kus on vaja edasi liikuda, puudutab äh, karjääri tagamine ebakindlate töölepingute osas on vaja neid äh, pöö, piirata, aga samas on vaja tagada inimesele pidev äh, tööhõive. Äh, president Juncker ütles, et jah, tõesti, ettevõtetel on vaja paindlikkust, neil on samuti vaja ka prognoositavust majandusest lähtuvalt, aga töötajatel on samuti vaja paindlikkust aga samamoodi on ka neil oma elus vaja teatud prognoositavust, aitäh! Ähm, ma tänan, ma pean teile meenutama, et kaks minutit on kõneaega. Sion Simon sotsiaaldemokraatide ridadest ei ole kohal, e, et see eri nimel proua McIntyre. suur tänu, esimees Äh, ja aitäh selle sissejuhatuse eest. teema on väga huvitav ja ma arvan, et äh, mida rohkem me sellesse süveneme, millised on probleemid ja väljakutsed kaasaegsel tööturul, on oluline arvesse võtta, et me tõesti mõistaksime fakte ja näitajaid ja kõik, mis sellele abiks tuleb, on äh, oluline mul ei ole kunagi mõeldinud see väljend ebakindel töökoht, see on halvustav. see kõlab justkui äh, tegemist on millegagi, mis kõigub äh, ja seega see ebakindlus ei ole hea. võib-olla ebatüüpiline leping oleks võimalik äh, viis seda paremini kirjeldada. paljude inimeste jaoks osaajaline leping on tegelikult see, mida nad tahavad ja kui öelda, et osaajaline töö on ebakindel töö kõrge riskiga, siis ähm, äh, halvustate seda ja solvate väga paljusid inimesi, kellele osaajaga töö on just sobiv nende tingimustega. paljud naised soovivad osaajaga tööd, sellepärast et see sobib paremini nende perekonnaeluga ja sellega, kuidas nad tahavad oma elu elada. kõige selle äh, halvustamine, nagu mõned kolleegid teevad, minu arvates äh, ei ole väga hea. Ühendkuningriigis on praegusel hetkel oluline need nulltunniga töölepingud ja ma tahaksin seda vormi võrrelda erinevate riikide lõukes, lõikes. mul ei ole olnud võimalik seda dokumenti, mis meile anti, veel läbi lugeda. aga Ühendkuningriigis, kui on tööleping ükskõik kas äh, null töötundidega garanteeritud või, või enamaga, siis äh, tekivad samad õigused kui täistööajaga püsival äh, töötajal. ehk siis äh, sotsiaalkaitse on olemas, mida väida, teised väidavad, mida ei ole tagatud. ja mul oli väga hea meel näha. ja loomulikult äh, seda ka kuritarvitatakse ja mul on väga hea meel näha, et Ühendkuningriigis on reageeritud sellele et ettevõte ei saa enam null töötunniga lepingut äh, sõlmida ja nõuda, et töötaja äh, oleks seotud ainult nende ettevõttega. väga huvitav on see, et umbes neljandik, võib-olla enam nendest, kes äh, selle lepingu alusel Ühendkuningriigis töötavad, tegelikult on täis Äh, täielikult haritud, seega on see andnud neile hea võimaluse äh, just üliõpilastele õppida ja töötada. siin parlamendis on väga lihtne midagi eraldi välja tuua ja hakata seda halvaks nimetama ja nii-öelda tõmmata vesi täiega peale sellele, minu arvates me peaksime olema palju ettevaatlikumad äh, näpuga näitamises. ja ma pean ütlema, et minu riigis on rohkem, äh, kõrgem tööhõive kui kunagi varem ja kolm neljandikku äh, tööhõive kasvust on tulnud just täistööajaga lepingutest, aitäh! aitäh! kui töötajatele see sobib, siis on väga hästi. proua Harkin, palun. suur tänu, esimees. mu kolleeg ei ole täna siin, siis äh, isiklik reaktsioon sellele, mida mina olen kuulnud. võib-olla pea, ütlesite, et peaksime selle äh, uurimuse omale padjale panema, see tõesti hoiaks meid üleval, aga eriti hoiab meid ärkvel see, kus uurija, teadlane ütles et enam kui pooled äh, töötajatest eelistasid ähm, püsivat töösuhet, aga ma tahaksin tänada selle uuringu eest are-, arutelu on saanud edasi liikuda tänu nendele faktidele ja näitajatele, lähtudes erinevate tüüpi lepingute käsitlemisest ja, ja, ja selle mõiste tõttu see, mis paljudele ei meeldi, see ebakindel töösuhe. loodame, et üha rohkem jõudu suunatakse selle teema käsitlusse. varem võib-olla leidsime, et on võimalik tasakaalustada seda, kus tavakodanikud saaksid juurdepääsu äh, normaalsele tööle, normaalsele elule. ja praegusel hetkel on see tasakaalust väljas. ebakindlus või ükskõik mis sõna kasutada tõesti äh, on õõnestanud selle võimaluse ja meil on vastutus seda teemat analüüsida ja vaadata, kuidas see seab ohtu selle süsteemi, mida meie oleme loonud ja ma ei ütle, et see ei ole mitte täielikult õnnestatud, midagi on võimalik veel ära teha. vaatamata sellele, kuidas me ebakindlust defineerime, on selge, et on muutus erinevat tüüpi töölepingutele ja see ei ole kooskõlas äh, regulatsioonide ja kaitsega ei riiklikul ega Euroopa Liidu tasandil. ma olen Rahvapartei kolleegi nimes, meil on vaja vaadata elutsükli lähenemist ja ka teatud prognoositavust nii tööandjate kui töövõtjate poolt, aga inimesed äh, tahavad teatud ettenä-, planeeritavat võimalust ja kindlasti väga keeruline on toime tulla üha muutuvate ebakindlate oludega. inimesed äh, on raskustes, nii see on ma olen kuulnud varemgi seda, mis puudutab äh, neid kolleegi väiteid, et jah, inimesed tahavad osaajaga tööd ja paindlikkust, aga paljud jällegi ei taha seda. siin ei ole õiget ega vale lähenemist, aga ülioluline mõista ja seda näitab meile ka see uuring, et ebatüüpiliste lepingute arv suureneb ja me ei ole sellega tegelenud ei regulatiivsel ega siis ka kaitse vaatenurgas sooviksin tänada kolleege ja tõesti, mul on palju lugemist ja osa sellest kindlasti võtab mul une ära, aga kindlasti äh, osa sellest dokumendist räägib äh, väljakutsetest ja soovitustest, sest ükskõik me, kui palju me räägime sellest, mis on valesti, aga kui me mingisuguseid lahendusi välja ei paku, siis me lihtsalt raiskame aega, aitäh. ma tänan. ja siit nüüd ma annan sõna komisjonile. Flores ja Schneider on kaks komisjoni esindajat kedagi ei olegi rohkem sõna soovimas? ei ole. kedagi rääkima, siis härra Sülikiotis, palun. kolleeg äh, Harkin ütles midagi, millega ma väga nõus saan olla. nimelt äh, pensionidega on nii, et nagu te ütlesite, aga samas rikkused koonduvad üha vähemate inimeste kätte ja jagatakse rikkusi üha väiksema ringi vahel ja kriis muudab selle kõik väga lihtsaks, sest ei ole tugevaid ametiühinguid ja muid organisatsioone ühiskonnas, mis sellele vastu astuksid. proua McIntyre ei olnud rahul selle mõistega <clears throat> e-, ebakindlad. ma ei ole nõus teiega. E-, e-, ja ka sellega, et paljude jaoks on see siiski mitte vabatahtlik töötada osalise tööajaga osaline tööaeg Äh, ikkagi sunnitakse inimestele peale ja mingit vaba otsustamise õigust neile ei jäeta. ja suur probleem on selles, et äh, täna tööturul ignoreeritakse inimõigusi, töövõtjate õigusi. Äh, nad on sunnitud vaesuma, neid tõrjutakse ühiskonna äärealadele ja see kõik äh, on tingitud ebakindlatest töösuhetest. Äh, ja et äh, see väide, et tähtajatud püsivad töölepingud kuuluvad minevikku, ei, ma ei ole sellega sugugi nõus meie peame sõnastama eesmärgid ja eesmärgiks peaks ikkagi olema see, et kõikidel inimestel oleksid tähtajatud töölepingud, isegi kui tegemist on osalise tööajaga, peaks see nii olema. ja osalise tööajaga peavad inimesed sama toet-, töötada siis, kui see on nende vaba tahe. ei tohi kellelegi ebakindlaid töösuhteid peale sundida. jah, äh, äh, palju praegust olukorrast on tingitud äh, majanduskriisist ja ka äh, sellest, et äh, mitmesugused reformid, mis on läbi viinud tööturgudel, on kaasa toonud tegelikult inimeste vaesumise. me mm, koostame nüüd ajakava järgmisteks sammudeks selle raportiga ja ma loodan kõikidest fraktsioonidest variraportööride tublile koostööle ja me kindlasti kasutame ära ka uuringu materjalid. ja tähtis on nüüd, et me täpsustaksime mõisted, ebakindlad töösuhted, see mõiste on vaja ka täpsustada. Eh, ma tänan, Neoklis. Äh, Konstantina Kuunev on veel kord sõna palunud üheks minutiks. jah, ma tänan. minagi äh, tänan südamest selle uuringu eest ja selle tutvustamise eest kuuldud andmed on väga kasulikud ja me näeme Eh, tõesti sellest uuringust, et tähtajatu töö osakaal üha kahaneb. Eh, mõnedes riikides nagu Kreeka on meil palju inimesi, kes üldse mingit tööd ei suuda leida ja mingit alalist tööd ammugi mitte. ja VKE-des on ikka vähem ja vähem inimesi hõivatud ka. ja see tuleneb äh, kriisi mõjudest, eriti VKE-d on kannatanud. ja kõik see mõjutab tõsiselt sotsiaal- kindlustusolukorda ja pensioneid. töövõtjatel on üha rohkem ja rohkem probleeme eh, ja pensionäridel samuti. Eh, nüüd minu küsimus uuringu koostajatele. millisele järeldusele te olete jõudnud pensionide vallas, milline on Euroopa pensionide tulevik, arvestades, et meil on demograafiline kriis? ma tänan. kas kahe minutiga saate hakkama? üritan neli punkti välja tuua kahe minutiga, kõigepealt see pensioni küsimus. kõige olulisem asi siin arvesse võtta on tagada vajalik panustamine pensionikindlustusse iga tüüpi töö puhul, sealhulgas ka viienduse puhul, see on üks põhilisi teemasid, mida Euroopa käsitleb ning viiendusest vabakutseliseks üleminemisel lähtudes platvormidest ei ole täiesti integreeritud äh, ja võib jääda väljapoole tööõigust. ja ma arvan, et see on tõesti üks olulisemaid soovitusi, mida peaks arvesse võtma sellest raportist. ja see kindlasti mõjutab pensionikindlustust ja muud veel äh, kaks teemat, äh, mis puudutab äh, seda definitsiooni, siis me soovisime kindlasti vältida, et teatud tüüpi töölepingud on ebakindlad, nad on ebakindlad ainult äh, juhul, kui äh, äh, see on seotud teatud töö nüanssidega, näiteks ähm, haigus, tervisekindlustuse ja muude tingimustega ja mida me näeme siinkohal, on see, et on teatud oht ebastandardsete lepingute puhul teatud valdkondades, aga ka riikides, et ebakindluse risk on seotud teatüübi ebatüüpiliste lepingutega ja Euroopa tasandil on võib-olla väga keeruline kaugemale liikuda laiemast raamistikust, mis tagaks vajaliku öö, äh, arvessevõtmine ja puudutab ka kollektiivseid läbirääkimisi riiklikul tasandil ja ettevõtete öö, äh, põhimõtteid. kriiside olukord, kriisid äh, käivitasid mingil määral selle paindliku turvalisuse ja mõned riigid on hakanud äh, võib-olla sellest äh, killustumisest edasi liikuma ja see võib aidata üleminekut tööturul leevendada ja tagada ka vajalikud paindlikud tingimused, ehk siis äh, tegemist on teatud äh, võimalusega mängida teatud tingimustega selleks, et edasi liikuda progressiivse poliitikapaketiga ja see võib-olla aitaks tulevikus mõningaid probleeme lahendada, mis on ka seotud ebakindlate töösuhetega, aitäh. suur tänu nii et me oleme praegu selle aruteluga ühele poole jõudnud. jah, see teema, see mõiste flexicurity öö, on midagi, me oleme näinud väga palju mm, paindlikkust, aga vähe kindlustunnet. jah, aga me ei saa meie arutelu taandada lihtsalt aruteluks öö, mõistete üle lihtsalt ja ma ei ole ka valmis selleks, et me kasutame siin mõistet ebatüüpiline töö. see ikkagi tähendab, et meil on inimesed sattunud olukorda, kus nad küll töötavad, aga nende elujärg on üha halvem ja see on ebakindlus, mis, mida me näeme nende puhul ja on Eh, igasuguseid töösuhteid, mida ei tunnetata ebakindlana. Eh, aga me ei saa taandada neid ebatüüpilistele töösuhetele. Eh, jah, ikkagi on vaja selliseid töösuhteid, millest inimesed nii palju teenivad, et ära elavad ja mm, et suur tänu teile eh, teie arutelu eest, suur tänu tõlkidele kauemaks jäämise eest ja täna pärastlõunal kohtume jälle. kell neliteist null null kohtuvad koordinaatorid, Mariann, kell kaks on meil koordinaatorid